Good afternoon, colleagues um.... tere päevast, lugupeetud kolleegid. alustame siis tänast koosolekut päevakorra vastuvõtmisega ja paar teadaannet. enne kui me kuulamist alustame, kõigepealt päevakorra vastuvõtmine. lisaksime uue punkti homsele koosolekule kaheksateist. komis-, vastus komisjoni komisjoni kirjalikule küsimusele Sofi Intveldilt er-, ning see puudutas Yahoo'd ja eraelu kaitset. ja uus, see algab siis kaheksateist kakskümmend, selle arutelu. ja selle muudatusega on siis päevakord vastu võetud. ja teiseks on meil keeleprofiil Taani, Malta ähm,, Bulgaaria ja Iiri ei ole täna koosoleku keelteks ja koordinaatorite soovitused vastavalt reeglile kakssada viis, raportööri nimetamine. vastavalt äh, kuriteo, kuriteo ohvrite kaitsele vastavalt äh, naiste õiguste komisjoni reeglile number viiskümmend viis, see oli siis äh, proua Jimenez Perez-Il Barrio ning härra Boni on nimetanud arvamuse koostajaks ITRE raporti puhul. selleks on siis Euroopa pilvealgatuse teemaline raport. kas te, kas te, kas sellisel juhul on see siis kinnitatud vastavalt äh, punktile kakssada viis ja veel üks teadaanne. elektrooniline hääletamine toimub homme, nii et võtke palun kaasa oma hääletuskaardid proua Gomes, kas teil on protseduuriline küsimus? jah, ma tahaksin korrata üle, mida ma kirjutasin eelmisel nädalal. kirjutasin esimehele ja minu soov oli, et kuulame, et toimuks kuulamine, kus komisjon selgitaks äh, avaldusi, mida on teinud volinik Oettinger tegemist oli rassistlike avaldustega, nad olid ka homofoobilised, nad olid äh, naisi alandavad, minu meelest see on täiesti ebasobiv voliniku jaoks. ning äh, lisaks ta on saanud endale just uusi pädevusvaldkondi. ning äh, ma ei kuju, ma ei oleks osanud kujutleda, et selline asi võiks üldse toimuda, ilma et oleks toimunud korralik kuulamine Euroopa Parlamendis. ja seega sooviksin, sooviksime, sooviksime selgitusi komisjonilt. ma arvan, et see oleks äh, täiesti möödapääsmatu ja ma paluksin ka siis liikmetel toetada esimeest selles algatuses. suur tänu, proua Kõmes, kui muid märkusi ei ole, siis võin vastata. jah, teie kiri ja ühe teise kolleegi märkused on edastatud. arutame seda koordinaatoritega ja uurime, kuidas, kuidas komisjon saaks, meie komisjon saaks äh, siin tegutseda. ja seega läheksime siis nüüd teema juurde, milleks on tänane kuulamine, mis puudutab rohelist kaarti, mis puudutab sinist kaarti. tere tulemast kõikidele külalistele. tere kõigepealt sissejuhatuseks ma siin olen juhataja ja raportöörina pisut ebaharilikus olukorras. nii et kui lubate, siis ma ütleksin avasõnad, tervitaksin külalisi, kõnelejad, daamid ja härrad, mul on väga hea meel tervitada teid siin tänasel kuulamisel. sinise kaardi reform on meie tänane teema tegemist on olulise teemaga, kuivõrd seaduslik sisseränne on olnud meie komisjoni töökavas alates Lissaboni lepingust. ja me võt-, meie jaoks on tegemist väga olulise teemaga, tänane kuulamine keskendub peamistele teemadele selle teema läbivaatamise osas. terve rida eksperte on täna siin kohal äh, ning samuti meie liikmed, variraportöörid, kes on kõik tegelenud sinise kaardi direktiivi läbivaatamisega. kahekümne üheksanda aasta direktiiv, mis praegu kehtib, oli, oli oluline instrument. ja selle läbivaatamise põhjuseks oli see, et seda väga, sinist kaarti väga sageli ei kasutata kuna e-, esialgne eesmärk oli kõigepealt ligi meelitada kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid kõikjalt maailmas selleks, et tegeleda tööpuu-, tööjõupuuduse probleemidega teatud valdkondades. selle eesmärgiks oli tõsta konkurentsivõimet ning ähm, olla lahenduseks ka vananemise probleemile. samas uus roheline, uus sinine kaart on ainus pra-, ettepanek praegu seadusliku sisserände reguleerimise vallas, see on väga tähtis ka põgenikekriisi valguses ning ning me, ning langeb kokku meie eesmärgiga leida uusi seaduslikke võimalusi rände reguleerimiseks. meie komisjoni, seega on väga oluline, et meie komisjon ütleks siin oma sõna ja oleks hästi informeeritud. see on ka esimeseks sammuks kahe tuhande viienda, viieteistkümnenda aasta komisjoni migratsiooniagendas. see on üks tema neljast äh, põhisambast. sinise kaardi moderniseerimine ja ülevaatamine oli peamine seadusandlik tegevus Euroopa rändeagendas. ja see on oluline osa Euroopa Parlamendi terviklikust lähenemist rändele, nagu seda rõhutati ka Metsola Kienge raportis sinine kaart on siis osa sellest terviklikust lähenemisest ja tänane kuulamine, meie eesmärgiks on hinnata, kuidas me saaksime ületada kahe, kahe tuhande üheksanda aasta skeemi puudused ja laiemalt mõtleme ka Euroopa Liidu äh, töö, Euroopa Liitu sisserändavate töötajate teemale. Euroopa Komisjon tunnistas ka ise oma raportis aastal kaks tuhat neliteist, et kahe tuhande üheksanda aasta sinise kaardi direktiiv ei ole olnud edukas. ütleme selle siis ka otsesõnu välja. kas nüüd uus süsteem saab olema parem, see ongi täna meie põhiküsimus. olen ise olnud siin raportöör ja seepärast äh, huvitab mind muidugi iseäranis kuulda meie tänaste külaliste arvamust. aga koostan praegu raportit, mis hetkel, hetkel me oleme ka tööhõivekomisjoniga seda koostöös arutamas ja see peaks nüüd tulema meie komisjoni ette kaheksandal detsembril. eesmärk on siis jõuda äh, läbirääkimiste alustamiseni järgmisel aasta kevadel. OECD Euroopa Komisjon, uurijad äh, on need, kelle arvamust me tahame täna kuulata selleks, et äh, uurida, millised kuidas hinnata nüüd praegu välja pakutud meetmeid, uurida, millised on liikmesriik, milline on ka liikmesriikide olukord ja kus äh, sinine kaart võiks olla lisaväärtuseks. üks olulisemaid asju on äh, liik-, on, on liikmesriikide kavad ja praegu olemasolevad skeemid töötajate ligimeelitamiseks. ja me ta-, peame uurima, mis oleks sinise kaardi lisandväärtus võrreldes nende skeemidega see on kriitilise tähtsusega küsimus. ning lõpetuseks on meil siin ka rahvusvahelise rändeorganisatsiooni esindaja, kes ilmselt asetab asjad veelgi laiemasse konteksti. see oleks siis meie tänase tegevuse ülevaade siin kuulamisel kuulame siis sõnavõtte liikmetelt ja külalistelt ning meil on kolm vooru, pärast seda iga vooru on küsimuste ja vastuste võimalus. Äh, meid kantakse üle veebis ning äh, kõik sõnavõtud salvestatakse. ning alustuseks on siin ühisesitlus esinejateks on OECD Euroopa Komisjoni uurimisprojekti esindajad. projekt, nende uurimus kannab nime sisserändajatest töötajate värbamine Euroopas ja need kaks esinejat on Jean-Christophe Dumont ja Jonathan Tšallov. mõlemad esindavad OECD rahvusvahelise rände osakonda ning äh, ning esitavad siis koos oma sõnavõtu. OECD äh, viisid läbi ühisprojekti komisjoniga ja nende soovitused ja järeldused siis puudutavad äh, sinise kaardi direktiivi läbivaatamist. on, need on ka kättesaadavad äh, meie kuulamise veebilehel ja nüüd annaksingi sõna meie ekspertidele viieteistkümneks minutiks. suur tänu, härra esimees, tere pärastlõunat kõigile! meil on suur rõõm jagada mõningaid meie äh, uurimuste tulemusi viisime selle uurimise läbi koos Euroopa Komisjoniga ja tegelikult äh, see uurimine ei käsitlenud mitte ainult sinise kaardi teemat, vaid äh, üldisemalt äh, ka Euroopa Liidu suutlikkust kõrgete kutsekvalifikatsioonidega inimesi ligi meelitada see on küsimus, millele me tahaksime oma ettekande jooksul peamiselt tähelepanu pöörata, on see, kas Euroopa Liit suudab ligi meelitada neid kutsekvalifikatsioone, mida ta soovib, teiseks, kes tahab Euroopa Liitu tulla ja kuidas Euroopa Liit saaks Euroopa Liidu atraktiivsust suurendada selliste kvalifikatsioonidega inimestele, keda Euroopa Liit vajab ja nagu te näete äh, meie esimeselt slaidilt, Euroopa Liit on oma võistleb madalamas kaaluklassis, kui ta peaks seda tegema võistluses kvalifikatsioonide ja talentide pärast. teiseks, Euroopa Liidu rändepoliitikat saaks parandada kut-, kõrge kutsekvalifikatsiooniga inimeste küsimuses, tuleks vaadata üle sinise kaardi küsimus, esitada väga konkreetsed soovitused, aga me leiame, et selleks, et seda teha, on vaja siiski kõikehõlmavat lähenemist mis oleks suurem kui ainult sinise kaardi reform. kõigepealt tahaksin äh, teiega jagada infot selle kohta, kui palju meie sisserändajaid vastu võtame, neid on sama palju kui Ameerika Ühendriikides, üks miljon umbes, Euroopa Liit on natukene suurem, ehk siis äh, suhtarvuna on see pisut väiksem arv sisserändajaid, alalisi sisserändajaid, aga nagu näete, siis äh, tööhõive eesmärgil sisseränne on märkimisväärselt väiksema osakaaluga kui Austraalias ja Kanadas näiteks. mis puudutab seda, keda Euroopa Liit välismaalastest ligi meelitab, siis võib öelda et, et viiskümmend protsenti on sisserändajaid, kellel ei ole erilisi kutsekvalifikatsioone OECD andmetel ja üks ja äh, kui vaatate kõrgemat äh, haridustaset, äh, siis Euroopa Liitu tavaliselt need inimesed jäävad vähem. kui nüüd me vaatame kavatsusi, rändekavatsusi, mitte rännet reaalsuses, vaatame mida inimesed ütlevad, kui küsitakse, kuhu nad tahavad maailmas reisida, kui nad saaksid seda teha, siis tulemused on üsna samasugused. nelikümmend protsenti umbes madala haridustasemega inimesi soovib minna Euroopa Liitu. ja ainult kolmkümmend seitse protsenti kõrgharidusega, kõrgete kutsekvalifikatsioonidega inimesi. see on väga huvitav, see, sellepärast et see näitab, et et äh, antud juhul on äh, rohkem neid inimesi, kes, äh, kes tegelikult valiksid Euroopa Liidu kõrge kvalifikatsiooniga inimeste hulgas, kui näiteks Ameerika Ühendriikide puhul, aga reaalsuses on arvud vastupidised. nüüd vaatame, millised on päritoluriigid, Euroopa Liit on eurooplaste jaoks üheks eelissihtkohaks ja ka kõrgete, kõrgharidusega Sahara-aluse Aafrika sisserändajate jaoks ja siit näete siis, milline on see nende inimeste osakaal, kes Euroopa Liitu tulevad. siis järgmine slaid. Euroopa Liidul läheb päris hästi, kui me räägime üliõpilaste, rahvusvaheliste üliõpilaste ligimeelitamisest. peaaegu üks miljon, üheksasada tuhat, kui päris täpne olla, rahvusvahelist üliõpilast kolmandatest riikidest õpib Euroopa Liidus ja seda kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta andmetel nagu te näete, kahe tuhande kolmandast aastast alates on Euroopa Liit liikunud Ameerika Ühendriikidest selles vallas mööda ning on märkimisväärselt ligitõmbavam kui Ameerika Ühendriigid. aga ainult viisteist protsenti nendest jäävad Euroopa Liitu äh, ja riikides nagu Austraalia, Kanada või Ameerika Ühendriigid on see arv suurem, kolmekümne protsendi ringis. ja kui siit küsida nüüd tööandjatelt, mis on probleemiks, siis tööandjad, nagu see graafik teile näitab. see on maailma konkurentsivõime raportist pärit graafik, siis äh, nendes riikides, kus on sinise kaardi süsteem vastu võetud, äh, nendes riikides äh, süsteem tundub tööandjatele vähem atraktiivne kui teistes OECD riikides. arvatakse, et sinise kaardi riik ei meelita talente ligi ega suuda neid ka kohapeal hoida siis millist rolli mängib siin rändepoliitika? liikmesriikide poliitilised võimalused midagi mõjutada on vähenemas. suurem osa OECD äh, riikidest on äh, rakendanud poliitik, poliitilisi, võtnud poliitilisi meetmeid, et äh, soodustada kvalifitseeritud tööjõurännet, loonud võimalusi üliõpilastele töötamiseks, väikseid atraktiivseid võimalusi on loodud äh, töökohtade äh, ka seoses äh, ja ka värbamispoliitikaga seoses ja seetõttu saavad sisserändajad langetada otsuseid, mis on vähem mõjutatud rahvusvahelistest meetmetest. aga me leiame sellegipoolest, et äh, koostöö liikmesriikide vahel, äh, tegevuse kooskõlastamine võib äh, nii mõndagi juurde tuua. Euroopa Liidul üheks eeliseks on nimelt Euroopa Liidu suurus, teiseks mitmekesisus, see on ka Euroopa Liidu potentsiaalne lisandväärtus, kolmandaks mastaabisääst, kui riigid suudavad koostööd kokku teha, ja kolmandaks kaubamärgistamine ning reklaamitöö kus siis Euroopa Liidu poliitiline tegevus võiks midagi saavutada? Euroopa Liidu poliitiline tegevus võiks aidata meil konkurentsieelist saavutada poliitikat kooskõlastades. ja enne, kui ma nüüd kolleegile ohjad üle annan, vaatame veel ühte slaidi. kolleeg räägib äh, täpsematest soovitustest, aga vaatame nüüd seda slaidi, sellel slaidil on näha erinevad protsessid, mille äh, kaudu on äh, rakendatud rände ja mobiilsuse direktiivi. see on kõikehõlmav lähenemine, ehk siis äh, mitmeid äh, aspekte on siin äh, kirjeldatud. kui Euroopa Liit on ühiste standarditega palju saavutanud paljudes valdkondades, siis peetakse siiski liikmesriikide oma süsteeme paindlikumaks ning tõhusamaks, kui asi puudutab talentide ligimeelitamist, aga mida me siis ette võtta saame selles vallas, räägib äh, minu kolleeg. jah, see on suur väljakutse, meil on tegelikult te teile päris palju soovitusi selle kohta, kuidas seda teha paljudes rändevaldkondades ja rändehalduse kaudu Euroopa Liidus. loomulikult äh, mitte ainult elamisluba ei meelita inimesi äh, riiki tööd tegema küsimus pole selles, milles see elamisluba, kuidas seda elamisluba kutsutakse, millised on selle tingimused, aga see samuti siiski mõjutab seda otsust. sinise kaardi edust rääkides võib öelda, et umbes kümme tuhat inimest oleksid pidanud saama sinise kaardi Euroopa Liitu sisenedes praeguste tingimustega, aga tegelik arv on poole väiksem on inimesi, kes on staatust vahetanud, kes on saanud kõigepealt mingi teistsuguse elamisloa ja hiljem sinise kaardi. kui me vaatame, kuidas on lood Austraalia, Kanada või Ameerika Ühendriikidega, siis nemad võtavad vastu umbes kuuskümmend tuhat kõrge kvali-, kutsekvalifikatsiooniga sisserändajat. nii et meie näitajad on märkimisväärselt viletsamad äh, nagu ma ütlesin, elamisluba ei ole peamine öö, äh, otsustamise alus ja stiimul, me peame vaatama kogu rände öö, Äh, protsessi ülesehitust. oleme esitanud äh, ka mõningad soovitused selle kohta, kuidas seda üldist äh, tööjõu liikuvust parandada, kutsekvalifikatsioonide tunnustamine on üks soovitusi, kaasaskantavus teine, siis töö, tööjõu ja töönõudluse andmebaasid, et sobivalt sobitada nõudlust ja, ja pakkumist siis äh, teised tööturu teenused, äh, menetlusi tuleks parandada, meil on Schengeni viisadel standardtaotlusvormid äh, ja sellised vormid võiksid olla ka tööjõurände taotluste puhul ühtlustatud. Euroopa Liidu rändeportaali tuleks tugevdada, see on esialgse kontakti kavatsetud Äh, esimene kontaktpunkt ja seejärel läheks tegevus edasi liikmesriikides. ja siis, äh, nagu mu kolleeg näitas, äh, siis tuleks raamistikku kohandada nii, et see suudaks ise vastata paremini muutuvatele majandustingimustele ja siis see äh, kaubamärgistamine, bränding, kuidas Euroopa Liitu muuta atraktiivseks äh, sihtkohaks, äh, seda tutvustada teistele riikidele. Euroopa Liidu kui kaubamärgi parandamiseks on mitmeid võimalusi, mõningad varasematest soovitusest, soovitustest aitavad ka seda eesmärki saavutada mõningad Euroopa Liidu elamisload annavad erisoodustusi, nagu näiteks prioriteetse juurdepääsu piiridel, sinikaardi, see kaardi omanikele, siis äh, samuti äh, äh, eeltöö päritoluriikides sinist kaarti ei ole kasutatud äh, piisavalt palju, sellepärast et ei tööandjad ega ka töövõtjad näinud äh, sinises kaardis mingisuguseid suuri eeliseid äh, võrreldes liikmesriikide kohapealsete süsteemidega, nii et me peaksime vastama küsimusele, kuidas seda paketti muuta atraktiivsemaks, parandada liikuvusvõimalusi ning äh, luua sillad Euroopa Liidu süsteemi ning liikmesriikide vahel, et kui näiteks, kui on Euroopa Liidu elamisluba olemas, siis äh, ühes riigis siis äh, on kergem saada sama, sarnaseid võimalusi teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. siis äh, sinise kaardiga seoses kerkib esile ka palgalävendi küsimus. siin näete, kui raske on tegelikult sinist kaarti saada erinevates liikmesriikides siin te näete, milline osakaal äh, on äh, kõrgharidusega inimestes, äh, mitte ainult kolmandate riikide osas, aga kui me räägime kõikidest kõrgharidusega inimestest selles riigis, kes teenivad rohkem kui on see lävi. vahed on tõesti väga suured ja väga raske on mõningates liikmesriikides ähm, tegelikult selles sinise kaardi tingimustele vastata. siin on mõningaid erandeid siiski. Need joonised, mis ei ole tumedad, tumesinised, siis punased näitavad mitte Euroopa Liidu liikmesriike, kus ei Ameerika Ühendriikides näiteks on tingimused hoopis teistsugused. üks kolmandiku, üks kolmandik kõrge kvalifikatsiooniga inimestest teenivad vähemalt sama palju kui sinise kaardi ähm, piirmäär. see on väga piirav lähenemine, äh, vast ülikooli lõpetanutel on tavaliselt väiksemad palgad ning äh, hoolimata sellest, et nende palk tõuseb kiiresti, on neil päris alguses väga raske vastata sinise kaardi tingimustele. nii et isegi kui siis äh, seda lävendit, seda piirmäära alandada, et suurendada äh, tingimuste paindlikkust, siis oleks võimalik äh, võib-olla äh, selle kasutajate arvu kolmekümne, neljakümnele tuhandele viia. mis puudutab sinist kaarti konkreetsemalt, lisaks sellele palga piirmäärale, näiteks äh, võimalus on sellega seoses äh, luua vast ülikooli lõpetanud inimestele ja äh, oma karjääri alguses olevatele inimestele teistsugune piirmäär, siis oote aega tuleks siinkohal samuti analüüsida, siis tuleks vaadata, millised on tööturu teenusepakkujate rollid sinise kaardi edendamisel. samuti tuleks sinise kaardi omanikele võimelda ju suuremat, kiiremat juurdepääsu elamisloale, väga paljud äh, sinise kaardi äh, saa-, soovivad saada pikaajalist elamisluba, kui siis äh, sinise kaardi omanikele võimaldada kergemat menetlus sellega seoses, siis on seegi atraktiivne, ehkki ka nemad tõenäoliselt paljus loobuvad sellest, siis samuti kutsekvalifikatsioonide tunnustamine, et potentsiaalsed kandidaadid saaksid olla kindlad, et nende välismaal omandatud kvalifikatsioone, nii nagu ka Euroopa Liidus omandatud kvalifikatsioone tunnustatakse, nii et äh, kui, et tööandja saaks teada, et, et sellega on juba teatav osa erinevatest bürokraatlikest nõuetest täidetud. see on siis lühikokkuvõte sellest suurest raamatust, mille me oleme koostanud oma uurimuse tulemusena. suur tänu teile tähelepanu eest, suur tänu teile ja küsimustele vastame kogu selle esinejate vooru lõpus. nüüd annaksin sõna Laura Caratole, kes on seadusliku rände ning integratsiooni äh, osakonna juhataja ja paljud variraportöörid, kes selle teemaga tegelevad, on kohal, aitäh, kolleegid, et siia tulite, me oleme juba alustanud oma tööd selle ettepaneku kallal, aga me tahaksime omalt poolt kuulda, millised on teie tehtava ettepaneku Euroopa Liidu lisandväärtusega seotud elemendid suur tänu, äh, lugupeetud esimees, suur tänu ka OECD kolleegidele ettekande eest. tõesti, see uuring, mille nad läbi viisid koos meiega, mis käsitles tööjõu rändepoliitikat Euroopa Liidus, oli ka, ka meie mõjuhinnangus äh, tähtsal kohal. me, see uuring oli küll laiem kui sinine kaart, räägiti üldiselt tööjõurändest, aga igal juhul see mõjutas ka meie mõjuhinnangut. ja nagu Jonathan juba selgitas, see palga piirmäär oli ka üheks elemendiks, mida kaalusime oma ettepanekus. tutvustasin meie ettepanekut juba varem teile, aga nüüd keskenduksin kõige tähtsamale, võib-olla nendele teemadele, mis on tekitanud rohkem vastuolusid, millest on juba räägitud ning mis on tekitanud küsimusi Euroopa Parlamendi liikmetele, aga ka teistele sidusrühmadele üks meie peamisi eesmärke oli, et meie praegune sinise kaardi süsteem oleks kaasavam, paindlikum ning töötaks. meelitaks tõesti ligi, ligi rohkem kõrge kutsekvalifikatsiooniga inimesi. OECD kolleegid juba rääkisid meile sellest, et tegelikult Euroopa Liidu potentsiaal on suurem talentide ligimeelitamise vallas tegelikult isegi paljugi suurem kui teistes riikides sellepärast et inimesed tahavad äh, Euroopa Liitu tulla, kui tingimused oleksid atraktiivsemad ja ainult need, need töötamise load on äh, ainult üheks eeltingimuseks, aga siiski tähtsaks. mis puudutab palka, siis äh, Jonathan rääkis juba praegu päris hästi teile sellest, et äh, sinise kaardi palga piirmäär on äh, üsna kõrge, võiks lausa öelda kunstlikult kõrge, kui me vaatame, milline reaalsus meid ümbritseb ning liikmesriikide, millised on liikmesriikide piirmäärad äh, kõrge kutsekvalifikatsiooniga inimeste jaoks ja millised on piirmäärad teistes, kolmandates riikides seetõttu oleme teinud ettepaneku see piirmäär alan-, ala-, seda piirmäära alandada aga see ei tähenda seda, et me määraksime palkasid Euroopa Liidu tasandil, sellest on juba varem varasti aru saadud. liikmesriigid äh, määravad ise oma palgamäärad loomulikult lähtuvalt oma liikmesriikide palgatasemest ja liikmesriikide keskmisest palgast. ja võttes äh, arvesse meie äh, määratud miinimumpiirmäära, aga palk võib olla alati kõrgem kui äh, tööõigus, kollektiivlepingud äh, ja nii edasi seda nõuavad ning tuleb tagada võrdne kohtlemine mingil ametialal, siis loomulikult võib kehtestada kõrgema piir, piirmäära, kui see vastab äh, sellele õigusele ning kollektiivlepingutele, mis selles vallas kehtivad. ning seda kordaksin veel kord üle, et keegi ei hakkaks sellest valesti aru saama me oleme äh, ühtlustanud äh, seda, seades oma piirmäärad miinimumtaseme jaoks, aga liikmesriikidel on oma paindlikkust, me ei ürita Euroopa Liidu tasandilt äh, mingisugust ühtlast palgamäära ka peale, ka peale suruda kellelegi. samuti, mis puudutab ähm, vast ülikooli lõpetanud inimesi, siis oleme teinud ettepaneku nende puhul rakendada teistsugust piirmäära ja see sobib väga hästi ka äh, teadlaste ja üliõpilaste direktiiviga, kus me andsime üheksa kuud äh, töö otsimiseks äh, nendele inimestele, kes on Euroopa Liidus oma ülikoolihariduse lõpetanud või teadusuuringud lõpetanud. sellesama süsteemi toome sisse siis ka sinise kaardi süsteemi paindlikkust suurendame ka muu, muudel viisidel, nagu näiteks kiirmenetlus, siis samuti liikmesriikide võimalus äh, menetlused äh, kiirmenetluse rakendamiseks ning äh, kvalifikatsioonide tunnustamiseks ja nii edasi ja nii edasi. nii palju siis kaasamisest mm, ja paindlikkusest. aga rööbiti sellega oleme me tegelenud ühtlustamisega Euroopa Liidu tasandil ja Euroopa Liidu lisandväärtuse toomisega me ju räägime praegu sellest, äh, kuidas liikmesriikide süsteemid suhestuvad sinise kaardi süsteemiga oma ettepanekuga me loomulikult ei ürita tööjõurände erinevaid liikmesriikide süsteeme kõrvaldada. me lihtsalt püüame omalt poolt öelda, et ei ole mingisugust mõtet, et meil on äh, konkureerivad äh, paralleelsed süsteemid sama inimeste kategooria kohta. kui äh, on sinine kaart liiga piirav, meil on vaja liikmesriikide paindlikumaid süsteeme, siis sellest äh, peaksime tegema loogilise järelduse, et Euroopa Liidu sinise kaardi süsteem peaks olema paindlikum ja äh, võimaldama suuremaid võimalusi. me oleme siis analüüsinud erinevaid liikmesriikide süsteeme, oleme püüdnud sealt parimad palad välja noppida ning võtta need sisse uude sinise kaardi süsteemi. et selle tulemusena oleks sinise kaardi süsteem äh, paindlikum, äh, liikmesriikidel oleks rohkem paindlikkust ja ka meil oleks ühtlane süsteem äh, Euroopa Liidu tasandil, sest et nagu OECD kolleegid ütlesid, selline süsteem oleks Euroopa Liidu lisandväärtus, Euroopa Liit on suurem, nagu nad ütlesid, kaubamärgi mõju oleks suurem kolmandate riikide kodanike jaoks ning uues ettepanekus on oluline element ka Euroopa Liidu sisese liikuvuse parandamine. seda ei saa võimaldada ühe liikmesriigi süsteemi kaudu, seda liikuvuse võimalust liikmesriikide vahel ja see on väga oluline element meie ettepanekus. oleme äh, pannud suurt rõhku sinise kaardi omanike liikuvuse parandamisele võttes arvesse äh, üliõpilaste ja teadlaste direktiivi, siis äh, ette äriühingute äh, õigust ja nii edasi ja nii edasi. sinise kaardi omanikud peavad olema liikuvad Euroopa Liidus, kui neile tehakse tööpakkumised teistes liikmesriikides, me olemegi selliseid võimalusi soodustanud oma uues ettepanekus ning loodume, et, loodame, et meie liikuvusealased ettepanekud on piisavalt ambitsioonikad meie eesmärgiks, kui nüüd äh, minu senini, siia, senini jutt kokku võtta, on see, et me oleme püüdnud äh, süsteemi rohkem ühtlustada, et meil oleks kutse, kõrge kutsekvalifikatsioonide ka inimeste jaoks Euroopa Liidu ülene Euroopa Liidu tasandi süsteem, aga meil oleks ka suurem paindlikkus, suurem liikuvus, et me tõesti suudaksime hõlmata kõiki neid kõrge kuldse kvalifikatsiooniga inimesi, keda ka tahaksime Euroopa Liitu ligi meelitada. me peaksime andma neile teatavaid õigusi, et äh, süsteem oleks atraktiivne, see liikuvuse süsteem, liikuvuse elem-, element on väga oluline, samuti soodustame juurdepääsu pikaajalisele elamisloale, see on ka oluline stiimul kvalifikat-, kvalifitseeritud töö jaoks oleme lihtsustanud perede ühe, ühtlusta-, ühendamise võimalusi, oleme soodustanud ka juurdepääsu äh, füüsilisest isikust ettevõtja tegevusele, meil on oma sellekohane säte, millega soodustame füüsiliste isikute ettevõtlust, vähemalt see ei ole keelatud enam rääkisin reguleerimisalast, aga veel äh, üks oluline muutus reguleerimisalas on see, või ulatusel on see, et me oleme äh, sinise kaardi süsteemi laiendanud ka nendele inimestele, kes äh, on saanud rahvusvahelise kaitse õiguse, neil praegu seda võimalust ei ole. selle süsteemi kasutamiseks leidsime, et väga oluline oleks siiski kõrgete kõrge kutsekvalifikatsiooniga rahvusvahelise kaitse saajatele anda võimalus kasutada sinise kaardi süsteemi nii liikmesriigis, kus neile see kaitse on antud, kui ka teistes liikmesriikides. kõige suuremaks eeliseks äh, nende jaoks on äh, siis Euroopa Liidu sisese liikuvuse parandamine, teised õigused on varjupaigaõigusega juba neile tagatud, äh, aga sellist liikuvust ei ole rahvusvahelise kaitse saajatele veel võimaldatud ja sinise kaardi kaudu oleks neil võimalik siis kasutada seda liikuvust, kui nad esitavad sinise kaardi taotluse. ja see on meie jaoks väga oluline. kokkuvõtteks, nagu esimees ütles see on äh, praegune äh, ainult äh, seadusliku, ainus seadusliku rände ettepanek, väga tähtis aga, ning tahaksime sellega võimalikult kiiresti ühele poole jõuda, meil oli hea meel kuulda, et et parlament on valmis oma poolt, omalt poolt läbirääkimisi alustama kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kevadel, loodame, et nõukogu tegutseb sama kiiresti, me tahaksime, et meie süsteem oleks ambitsioonikas ning võimaldaks meile äh, kvalifitseeritud tööjõudu võimalikult kiiresti rohkem ligi meelitada. see on üldülevaade sellest süsteemi osast, hiljem kuulete teistest süsteemi osadest. me oleme läbi viinud ka üldise hinnangu meie seaduslikele rändele alu-, algatame sellega seoses veel avaliku konsulteerimise ning saame teie komisjoniga nendest teemadest kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal veelgi põhjalikumalt rääkida, tegeleme ka ettevõtluse ning ettevõtjate ligimeelitamisega Euroopa Liitu. jätkame oma tööd selles vallas. vaatame ka, millised on võimalikud alternatiivsed Euroopa Liidu tasandi rände suurendamise võimalused. jätkame oma tööd erinevate seadusliku rände aspektide kallal ning oleme valmis teiega ka edaspidi nendest aspektidest põhjalikumalt rääkima, aitäh! Um, aitäh, väga ka-, kasulik oli meil kuulata seda ja nagu juba öeldud, küsimused pärast meie arutelu. ja poliitikaosakond tellis uurimusi selleks, et analüüsida, millised lüngad on äh, ja et meil oleks võimalik äh, analüüsida sinise kaardi süsteemi lisandväärtust ja kolleegidel on võimalik tutvuda selle uurimusega, eriti nendel, kes tegelevad selle teemaga järgnevate päevade jooksul. ja nüüd äh, kuulame äh, uurimuse autorit Aivan Martinit Firenzest Itaaliast, Euroopa Ülikooli Instituudi rändepoliitika keskuse professorit ja tema siis koostas selle uurimuse koos kolleegidega. nii et äh, annan sõna professor Martinile. aitäh. ma arvan, võttes arvesse seda asjaolu, et me oleme Euroopa Parlamendis mis on ju Euroopa Liidu õiguslooja ähm, õigusloojaks äh, on väga oluline äh, kõigepealt äh, mõelda nendele õigusloomelistele etappidele, mis viisid selleni, et meil on nüüd uus ettepanek, millega on välja tulnud Euroopa Komisjon. president Juncker lubas seda reformi juba novembris kaks tuhat neliteist. siis oli see seadusliku rändepaketi osaks mais kaks tuhat viisteist ja juulis kaks tuhat kuusteist esitas komisjon direktiivi reformi ettepaneku ja kui kõik hästi läheb, siis kevadel kaks tuhat seitseteist algavad läbirääkimised ning oluline samm on siis äh, vastuvõtmine kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses, nii et ülemineku, pärast üleminekuperioodi äh, aastatel kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks, äh, siis jõustub see süsteem nii, et kestab, läheb viis aastat aega, enne kui me saame siis uue süsteemi ja see on väga oluline, eriti võttes arvesse mõningaid elemente, millest äh, ma hiljem äh, räägin lähemalt. aga küsimuseks on see, et kas selline seadusandlik protsess on äh, sobiv, kas see sobib kokku Euroopa Liidu seadusandliku rändepoliitikaga, kas see sobib kokku Euroopa Liidu tööjõuturuga? meie instituudis koostasime uurimuse äh, mille me esitame siis äh, libe komisjonile. Äh, uurimuses käsitlesime eelkõige äh, seadusliku rände lünki ja üritame kriitiliselt analüüsida komisjoni ettepanekuid, millega komisjon tuli välja juulis kaks tuhat kuusteist ehk siis seadusliku rände paketti. meie uurimusel on kolm osa esimene osa käsitleb äh, komisjoni ettepaneku kriitilist analüüsi, eelkõige selliseid küsimusi nagu sinise kaardi direktiivi muutmise ettepanek ja äh, sisserändajate lõimine ja teine osa tegeleb äh, lünkadega, millised on Euroopa Komisjoni seadusliku rändepaketi puudujäägid. nii et üritame siin äh, näidata seda, et äh, on väga suur lünk vajaduste ja eelkõige Euroopa tööjõuturu majanduste vahel ja nende meetmete vahel, mis on äh, vastu võetud, me üritame neid lünki ja puudujääke selgitada mõningate probleemidega ja mida siis komisjon üritab ja piirangutega, mida komisjon üritab kõrvaldada ning kolmandas osas käsitleme seda, millest just rääkis komisjoni esindaja. me lähme kaugemale lihtsalt äh, töörändest, äh, kõrgelt kvalifitseeritud töötajate töörändest ja räägime üldiselt äh, Euroopa töörändepoliitika võimalustest. Ehm, mul on siin mõningad slaidid, te saate, eh, lugeda neid ilmselt on raske, aga te saate siin ka endale koopia võtta. Ehm, ma loodan, et te suudate mu juttu siiski jälgida, aga need, aga selle, need slaidid saate välja prindituna kaasa võtta. ma arvan, et me eelkõige peame mõtlema sellele, et miks on üldse tuldud välja sellise direktiiviga ja miks on vaja seda direktiivi muuta, meil on töödokument aastast kaks tuhat seitse, seal on kaks eesmärki. esiteks kolmandate riikide kodanike eriti kõrgelt kvalifitseeritud töötajate meelitamine Euroopa Liitu ähm, kiirelt ja paindlikult selleks, et reageerida praegustele vajadustele, aga ka äh, Euroopa tööturu tulevastele vajadustele. see tähendab, et üritatakse hakkama saada kvalifitseeritud tööjõupuudusega ja mm, ja selleks võetigi vastu sinise kaardi äh, direktiiv ja nüüd seitse aastat hiljem on komisjon tulnud välja äh, direktiivi muutmise ettepanekuga komisjoni ettepanek ettepanekuga reageeritakse peamistele puudujääkidele, mida meie tuvastasime sinise kaardi direktiivi puhul. ma olen samuti seadusliku rände töörühma liige ja saan kinnitada, et komisjon tõesti püüdis käsitleda kõiki tehnilisi probleeme ja lihtne see ei olnud meie oma dokumendis ütleme ka seda ja ma ütlen teile siin nüüd seda äh, isiklikult ka, et äh, tegemist on olnud tõesti väga hea üritusega, sest äh, siin tahetakse vähendada kulusid, soovitakse suurendada nende inimeste arvu, kes taotlevad sinist kaarti ja me tahame neile, kellel on õigus saada sinine kaart, anda võimaluse äh, sinist kaarti taotleda ja siin mm, vasakus tulbas te näete olemasolevaid puudujääke, sellest ma ei räägi, nendest me oleme rääkinud, aga ma tahaksin praegu keskenduda direktiivi muutmise ettepanekule, sellepärast et selles on olulisi teemasid, mida oleks vaja süvitsi arutada, keskendun kahele, esiteks ettepanek, et riiklikud programmid kõrgelt kvalifitseeritud töötajate jaoks tuleks muuta üle-euroopaliseks süsteemiks, mis oleks mõistlik, optimaalne lahendus Euroopa Liidu institutsioonide arvates, lähtudes tulevasest ühisest tööturust, ühtsest töövõtjate siseturust, aga seal on palju ohtusid. kahe tuhande üheksanda aasta kogemuste alusel ja sinise kaardi direktiiviga saadud kos-, kogemuste alusel ei saa me olla kindlad, et tagatud on vajalik paindlikkus. ma rõhutasin seda, et väga on vaja paindlikke programme selleks, et töötajaid ligi meelitada ja ei ole kindel, et see uus ettepanek seda tagab ja kui see nii ei ole, siis me oleme ühtlasi loobunud ka äh, liikmesriikide süsteemidest, meil oleks ainult äh, väga äh, vilets Euroopa Liidu süsteem, viis aastat oleks kulunud selle loomiseks ja see ei oleks, see ei oleks paindlik ja see et kui me nüüd tõesti hakkame väga paindlikke süsteeme asendama üle-euroopalise süsteemiga, siis see on väga riskantne, et äh, näiteks äh, on mõningates riikides võimalik äh, kolme kuu jooksul saada ähm, tööluba, kui tahtmine olemas on. mõningates riikides läheb küll kauem aega ja me peaksime olema teadlikud sellest riskist. meile, me oleme tegelenud erinevate muutujatega, ma arvan, et sinine kaart ei äh, vastaks kõigile nõudmistele ja me siis loobuksime riiklikest äh, programmidest ja riiklikud programmid vastavad, äh, vastavate riikide vajadustele, seda sinine kaart tagada ei saa ja kui tegemist on sellega, et vaja on suuremat paindlikkust, siis on oluline see, et meil oleks konkurents erinevate äh, seadusliku rändesüsteemide vahel. töötaja, tööandjad loomulikult äh, otsivad välja enda jaoks äh, kõige soodsamad variandid, kui konkurentsi ei ole, siis ähm, mm, võivad nad teha, mis tahavad, nii et konkurents on väga kasulik, et ja teine probleem on see, et vaja on töö äh, lepingut selleks, et oleks võimalik kõrgelt kvalifitseeritud kolmanda riigi kodanikule sinist kaarti anda aga me ju soovime töötajaid ligi meelitada, aga seda sinine kaart ei tee. sinise kaardi eesmärgiks on see, et tööandjad meelitaks ligi töötajaid ja, ja annaks neile töölepinguid, nii et me tegelikult ei tegele pakkumisega, vaid tegeleme tööandjatega, kes on võimelised äh, Mm, töötajaid ligi meelitama ja see tegelikult jätab kõrvale enamuse tööandjatest, enamuse nendest ettevõtetest, kes ei ole võimelised rahvusvaheliselt äh, neid äh, töötajaid leidma, keda nad vajaks, keda nad ei leia liikmesriigi tööturult ja kellel tegelikult oleks vaja välis, mm, välismaalastest töötajaid. ja neil oleks omakorda vaja sinist kaarti. ja loomulikult on veel teisigi tehnilisi aspekte, mida ma siin olen lühidalt maininud, näiteks palgakünnis, sissetulekukünnis, mida on vaja selleks, et oleks võimalik sinist kaarti taotleda, või siis usaldusväärsete tööandjate ja töövõtjate mudel, seda saate mu uurimuses täpsemalt lugeda. ja nüüd järgmine slaid ma ütlesin juba, et äh, kui tegeleda töörände teemaga Euroopa Liidus, siis äh, on väga suur lõhe tööturu nõudmiste, vajaduste vahel ja Euroopa Liidu äh, seadusandjate ähm, nõudmiste vahel ja liikmesriikide seadusandjate vahel ja see kõik mõjutab ka seda läbivaadatud sinise kaardi äh, direktiivi muutmise ettepanekut. seal tuginetakse varem olemasolevale, tuginetakse kogu Euroopa Liidu töörände äh, poliitika poliitikale ja on mõningaid muudatusi tehtud, võttes arvesse olemasolevat instrumenti, see on selline osaline reform, mis tegeleb legaalse töörände teemaga, me oleme näinud seda OECD uurimuses ja madalalt kvalifitseeritud töötajate osakaal Euroopa Liidus on palju suurem kui kõrgelt kvalifitseeritud töötajate osakaal, seda on kinnitanud kõik uurimused, kõik uurimused kinnitavad seda, et meil ei ole vaja mitte ainult kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, vaid ka madalalt kvalifitseeritud töötajaid ja see on ebakindel reform, sest me ei tea, kas see võetakse vastu, kas liikmesriigid nõukogus selle läbi äh, lasevad ja millal see direktiiv vastu võetakse, nii et äh, meil on siin tegemist üsna pika ajavahemikuga. ja kui rääkida poliitika tulevikust, siis on vaja tegeleda ka struktuuriliste piirangutega kui tegemist on töörände meetmete vastuvõtmisega. oluline on ka avalik arvamus, on ka olulised poliitilised kaalutlused, mis ei ole üldse seotud tööturu vajadustega ja ega ka töörände poliitikaga, mis võtaks neid asju arvesse, nii et äh, komisjoni ettepaneku mänguruum tegelikult ei ole väga suur, on ka institutsioonilised piirangud, äh, aluslepingud, mis näevad ette pädevuste jaotuse, mis on väga selgelt äh, paika pandud ja ei ole tegelikult võimalik saavutada seda, mis algselt oli sinise kaardi mõtte taga, et oleks üks tööluba kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks nagu meil on üks äh, Euroopa Liidu pass, äh, nii võiks meil olla ka üks tööluba ähm, ja on ka majanduslikud piirangud, tööturg on piiratud ja see killustunus äh, mõjutab ka Euroopa Liidu võimekust kolmandate riikide kodanike ligimeelitamisel ja on ka keelelised piirangud heaoluriik äh, hoolitseb selle eest, et äh, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad Euroopas äh, teenivad vähem kui anglosaksi riikides. anglosaksi riikides on palju liberaalsemad tööjõupoliitikad, palju kõrgemad äh, Ehm, tasud, palju kõrgemad äh, preemiad kui Euroopa Liidu sotsiaalsüsteemiga äh, riikides. me, see kuulub kõik meie süsteemi juurde, me tahame seda arvestada ja lõppkokkuvõttes äh, on väga oluline nii pea kui võimalik analüüsida seda süsteemi oluline on läbi viia ka poliitiline analüüs, et mil määral on võimalik Euroopa Liidu tasandil üldse teha töörändepoliitikat, kuidas see on kooskõlas liikmesriikide meetmetega ja seejuures tuleks arvesse võtta nelja elementi me peaksime esitama endale küsimuse, et kas me tahame ühtset Euroopa töörändemudelit. see küsimus ei ole veel lahendatud, me ei ole veel vastanud sellele küsimusele, see on aga eelküsimus, mis tegelikult paneb paika ka sinise kaardi arutelu. ja oluline oleks, et poliitilisel tasandil juba tegeldaks sellega. teine küsimus on majanduslikku laadi, aga väga oluline. et seni me reguleerime juurdepääsu äh, Äh, töö ähm, töölubadele, mitte tööturule, et sinine kaart äh, reguleerib töö, äh, juurdepääsu tööloale, mitte tööturule. et ikka on võimalik otsida endale töökohta kui oleks töövõtja, see oleks minu meelest optimaalne lahendus, kui me tahame tõesti ligi meelitada kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, kui me tahame tööturu vajadusi rahuldada ja järgmine küsimus, et kui me soovime töörännet, kõrgelt kvalifitseeritud töötajate rännet, kas see peab olema siis vähem piirav või tahame väga piiravat poliitikat veidi paindlikumaks muuta. ma ütlen seda siin äh, teades, et siin on kohal ka OECD eksperdid. kui me siin nüüd vaatame, mida teevad Ühendkuningriik, Austraalia, USA, Uus-Meremaa ja kui me võrdleme end äh, nende riikidega, siis Euroopa Liidu liikmesriikide süsteem on palju piiravam ja see probleem tuleks lahendada ja minu viimane märkus, kas äh, Euroopa Liidu õiguslik raamistik äh, võimaldab piisavalt, piisavat paindlikkust selleks, et lahendada äh, töö, tööjõuturu vajadusi. ja nüüd Euroopa Parlamendi teadusuuringute teenistuse nimel sa viieks, saab, saate siis sõna viieks minutiks, teil on tegelikult see ka juba materjalides olemas. Um, thank you for inviting me today to present. suur tänu ja tänan kutse eest, selleks, et ma siis tutvustaksin meie esi, esialgse, esialgseid tulemusi, me siis ähm, hindasime omalt poolt Euroopa Komisjoni mõjuhinnangut mõjuhinnangus näidatakse veenvalt, et äh, vajalik on praegune süsteem üle vaadata. siin selgitatakse, millised on probleemid ning ähm, ku, mi, kuidas toimib praegune direktiiv ning äh, kuidas äh, parema reguleerimise suunistega oleks võimalik sidada, siduda paremat süsteemi. kõik, kõik välja pakutu ei ole tingimata õigustatud, näiteks mis puud-, need küsimused, mis on seotud lähimuse põhimõttega, kuid on leitud ka probleemidele lahendusi. mõju hinnang, kus räägitakse majanduslikust mõjust, sotsiaalsest mõjust, räägitakse asjakohasusest, tõhususest, tulemuslikkusest ning kokkusobivusest teiste Euroopa Liidu poliitikatega. andmeid on piiratud hulgal, kuid komisjoni järeldused, eriti mis puudutab majanduslikku mõju Äh, vajab põhjalikumat uurimist. mis puudutab päritoluriike, siis ajude äravoolu oht on olemas, kuid äh, seda peetakse piiratud ohuks. siiski tegelikult äh, värbamine ja selle eetilisus sõltub liikmesriikidest. päritoluliike või tegelikult olukord ka positiivselt mõjutada. tegemist võib olla tsirkulaarse rändega ning kuid äh, neid, kuid ei päritolu ega sihtriike ega migrante ennist, nende olukorda ei ole antud juhul võimalik piisavalt hinnata, seega tsirkulaarse rände võimalikud mõjud ja selle potentsiaalne mõju, seda oleks pidanud põhjalikumalt uurima. mis puudutab ähm, erinevaid osapooli, siis mõjuhinnang määratleb need, keda puudutavad probleemid ja need, keda puudutavad lahendused, mida pakutakse. on läbi viidud ka terve rida konsultatsioone, kaasa arvatud internetipõhine avalik konsulteerimine Euroopa Liidu sinise kaardi osal ning Euroopa Liidu rändepoliitikate alane konsulteerimine. Need viid läbi aastal kaks tuhat viisteist maist septembrini. mõjuhinnang tugineb ulatuslikule teadustööle, seal on kuusteist lisa, kus kasutatakse ka ähm, välist ekspertiisi ja uuringuid, uuritakse rände olukorda erinevates maailma piirkondades ning äh, oskustööliste rolli selles, kõrge kvalifikatsiooniga töötaja rolli selles. komisjon, komisjoni mõjuhinnang, kus arvestatakse ka välist mõjuhinnangut. suur tänu! nüüd kolleegid, ma nüüd annaksin sõna kolleegidele, kes soovivad küsimusi esitada. ja võtame need küsimused siis selles järjekorras, kus nad tulid, kõigepealt nüüd siin variraportöörid. kõigepealt Spinelli, kes oli üks variraportööridest. Barbara. suur tänu Äh, esitame küsimuse itaalia keeles. ma saan Ivan Martinist täiesti aru tema mõttekäigust. et kas ei oleks riskantne alustada nüüd pikalevenivaid läbirääkimisi, kui siseriiklikud mudelid toimivad? ja minu vastus oleks järgmine. muidugi on see riskantne. millegi muutmine on alati seotud riskidega. aga siiski on üks hea põhjus, miks seda teha. see on tõeline lisandväärtus selle uue ettepaneku puhul. siin keskne telg teile uue ettepaneku puhul, on see, et kolmandate riikide töötajad saavad vabalt liikuda ilma igasuguste, ilma igasuguste piiranguteta kogu Euroopa Liidus. ja, ja see, seega see on, sellel on mõte. seega risk ei ole liiga suur igal juhul minu küsimus on järgmine. proua Corrado. rääkides lisandväärtusest, mis on siin oluline kriteerium, kas me tõesti võime siin teha kvalitatiivse hüppe edasi? nii et sellest instrumendist saab tõesti atraktiivne instrument sest et ta, tuleb arvestada sellega, et vastuseis saab olema suur. ja minu teine küsimus, mis on ühtlasi minu viimane. kuidas te hindate olukorda, kuidas liikmesriigid reageerivad? nii, nii palju kui mina tean, on väga jõulisel, jõuline vastasseis sellele uuele ettepanekule liikmesriikide poolt ja mitte ainult sellepärast, et siseriiklikud süsteemid toimivad paremini, aga ka ideoloogilistel põhjustel. kaitstakse lähimuse põhimõtet ja ollakse vastu igasugustele ühenduse ettepanekutele. suur tänu. Natali Krispek ALDE nimel. tänan, härra esimees ja suur tänu ka ekspertidele ning komisjoni esindajatele. meie fraktsioonis öö, äh, oleme juba ammu soovinud näha legaalseid äh, seaduslikke rände reguleerimise meetmeid, seepärast tervitame ka uusi algatusi sinise kaardi osas, aga kaks lühikest küsimust OECD ekspertidele kas praeguse süsteemi selline muutmine, nagu te seda kirjeldasite ja nagu seda kommenteerisid ka teised sõnavõtjad, see, mis on siis meie ees täna, kas sel, kas see võib tõesti viia selle hüppeni, millest te rääkisite, selleks, et tekiks tõeline üle-euroopaline sinine kaart, mis lahendaks meie probleemid ja mis, mis võimaldaks tõepoolest seaduslikult rännet reguleerida, nii nagu me seda soovime, kas äh, pakutud muudatused nii äh, rakendusala definitsioonide, paindlikkuse osas, mis on kõik väga huvitavad ettepanekud, millest rääkis ka komisjon, kas sellest piisab selleks, et süsteemile uus elu sisse puhuda, mis on hetkeks ainus seaduslik vahend komisjoni käsutuses praegu Äh, seda soovib parlament ja võib-olla natuke ka nõukogu ja selle taga on järgmine küsimus, et kas äh, äkki saame sellest jälle ühe järjekordse kosma-, kosmeetilise muudatuse paljude reas või kuidas, kuidas seda siis ära hoida, et sellest ei saaks ainult kosmeetiline muudatus, kuidas äh, minna tõeliselt kaugemale? ja minu teine küsimus proua Korradole. ma olen täiesti nõus teiega, et äh, ei ole mõttekas äh, jätta alles väga erinevat laadi meetmed, äh, rääkides lähimuse põhimõttest. eksperdid ju rõhutasid ja me teame seda hästi, et praegune sinine kaart ja direktiiv on nurjunud suures osas just sellepärast, kui mitte täielikult, sellepärast et on olemas liikmesriikide erinevad süsteemid. kuidas saaks komisjon äh, viia liikmesriigid selleni, et äh, võetaks vastu üle-euroopaline süsteem, harmoneeritud süsteem, asendamaks praegust süsteemi, sest ma ei ole sugugi kindel, võib-olla ma eksin, et konkurents erinevate riikide süsteemide vahel võiks kaasa tuua äh, üle-euroopalise süsteemi parema toimimise. igal juhul need olid minu kaks küsimust täna. suur tänu, härra Vikström. proua Vikström soovis sõna. ta oli ka raportöör, aga ta vist pidi juba lahkuma. Anna Komes. suur tänu. mina tahaksin teada arvestades neid äh, andmeid, mis meil on äh, erinevate kvalifikatsioonide kohta, kas teil on ka erinevate elukutsete kaupa statistikat äh, selles, selle, selles osas, kuidas liikmesriigiti on sinist kaarti välja antud? või vähemalt valdkonnad, äkki te teate, millised nad on? küsimus on puhtalt tehniline, räägime siin turgude ja süsteemide killustatusest liikmesriikidest ja nend- ja, ja liikmesriikide soovimatusest süsteemi harmoneerida. kas see on see küsimus? või on asi selles, et on, on tõsine ideoloogiline probleem mis seisneb selles, et liikmesriigid äh, keelduvad lihtsalt äh, toetamast sellist silmakirjalikku propagandat. Äh, toe-, keelduvad toet- ja tegemist on ekstremistidega, kes on rände vastu ja, ja on, on neid, kes räägivad, et, et, et see on vältimatu selleks, et Euroopa Liit võiks areneda, selleks et, selleks, et võiks ära hoida demograafilist allakäiku. kas see pole mitte kõige olulisem? näiteks äh, Portugalis, minu koduriigis. me oleme üle neljasaja tuhande inimese kaotanud aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat viisteist. Need olid äh, parimate kvalifikatsioonidega inimesed tegelikult, inimesed, mida me tegelikult oleks vajanud. Nad lihtsalt suruti minema Portugali valitsuse poolt. väga raske on inimestele öelda, et meil on vaja rännet, kuid samas me sunnime ise lahkuma oma noori diplomeeritud inimesi ja, ja seda ometi tehtud Portugalis ja sa-, ja on soodustatud sisserändajate vastuvõtmist samas. kas te olete mõnelt, mõnes liikmesriigis näinud juhtumit, kus inimesed, kus mindaks otsima lausa inimesi eh, Liibanonis või Jordaanias või kuskil, kus on, nagu me teame, palju kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid ja kes väga sooviksid töötada Euroopas. kas keegi on ka läinud otsima näiteks selliseid inimesi? härra Pätsen. suur tänu. oma avasõnades härra Dumont ka rõhutas sedasama, et, et kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv ei ole olnud edukas. Härta Martin ilmselt ka ühines mõttega, et siseriiklikud süsteemid on tõhusamad. sellisel juhul miks, miks siis mitte korrigeerida siseriiklikke süsteeme, kui nad on juba tõhusamad, et taas me üritame siin ühte mudelit kõikidele peale suruda, sellest rääkis ka proua Korrada. enamik liikmesriike seda ei soovi Euroopa Liidus siseriiklikud skeemid, nagu öeldud, on atraktiivsemad, paindlikumad ja üks suurus, mis kõikidele sobib, tõenäoliselt ei ole edukam kui varasem lahendus. siin ei arvestata ka üldse poliitilisi aspekte, ehk siis avalik arvamus tahab äh, riiklikku kontrolli rändepoliitika üle. seda ma olen näinud ka Ühendkuningriigi referendumi tulemuses Äh, tulemus oli seotud rändeküsimusega. Prantsusmaa, Ungari ja teisedki on oma seisukohta näidanud. kas parem ei oleks siis äh, liikmesriikide valitsused ei võiks otsustada, milline ränne neile kõige paremini sobib ja millistel tingimustel seda reguleeritakse? ja vastasel korral olete teinud jälle tohutu vea ja sekkunud nende poliitikasse proua Winberg. Eh. suur tänu. miks see ettepanek nüüd oleks kuidagi parem? kolleeg Gerald juba ütles, et kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv ei toiminud, me lisame veel bürokraatiat. miks seda siis üldse teha? kui me ei ole üldse kindlad, et see üldse tööle hakkab, me räägime siin lävenditest ja, ja liikmesriikide pädevusest nende üle otsustada ja samas räägime me ühisest tööturust ja harmoneerimisest, kuhu see meid viib pikemas perspektiivis. ja kus siin selle ettepaneku juures on üldse mingisugused viited siseriiklikele süsteemidele, mina ei näe siin neid. kas äh, Euroopa Liit äh, on nüüd tõhustamas oma siseturgu. võtame sinised, sinise kaardi kasutuse liikmesriikides, näiteks Rootsis. kui keegi saab sinise kaardi ja tahab sellega minna Hispaaniasse ja siis, siis tuleb tal uus äh, sinine kaart taotleda, nüüd tahaks see ära kaotada, aga kas see hakkab toimima? võib-olla peaksime pigem pöörduma pigem siseriiklike süsteemide poole. Need toimivad ju palju paremini kui Euroopa Liidu omad. kas keegi soovib veel sõna? kui mitte, siis anname sõna kõnelejatele vastusteks. härra Tšarlov ja Timo. tänan, esimees ma siis vastaksin prantsuse keeles küsimusele, mis esitati prantsuse keeles. see on küll raske küsimus. ehk siis, et äh, kas need muudatused, mis on välja pakutud, kas need on piisavad ja, ja vajalikud? ma esitaksin küsimuse teistpidi pigem. ehk siis, et nad on suures osas vajalikud, kuid võib-olla mitte piisavad oma sõnavõtus ka selgitasime, et tegelikult rändepoliitikates toimub lähenemine OECD riikides ja isegi kaugemal tõusvates majandustes samuti, nemad on samuti Euroopa konkurentideks, kes üritavad talente ligi meelitada. erinevus seadusandluse suhtes on tegelikult üsna väike ja konkurentsieelis Äh, mis riikidel võib olla, mis on seotud äh, nende majandusliku olukorraga, on üks asi, aga tegelikult äh, on oluline see, et ähm, on näiteks keel, mida seal riigis räägitakse. nüüd lisandväärtus, mis oleks üle-euroopalisel süsteemil, see on täiesti selge. see võimaldab anda tõelise konkurentsieelise võrreldes teiste riikidega. see ei võta midagi ära lii-, riiklikelt süsteemidelt, kuid annab lisandväärtuse ja mis see siis on? liikuvus esiteks, seda on siin ka mitu korda juba öeldud, see, et kui inimesel on äh, luba, mis tal võimaldab liikuda ühest riigist teise isegi kui äh, professor Martin siin ütles, et, äh, et äh, see võiks isegi olla automaatne ja rakenduda otsekohe, aga siiski see lihtsustab seda liikumist ja see kindlasti on täiendav lisandväärtus. teiseks, Euroopa tugevus, see võib tunduda teile paradoksaalne, on just nimelt Euroopa eripalgelisus. see, et et Euroopa võib toetuda kõikidele nendele Euroopa Liidu võib toetuda kõikidele liikmesriikidele ning, ning läbi nende olla kontaktis väga erinevate maailma riikidega. ja siin, siin on teine lisandväärtuse aspekt, kuid sellest muidugi ei piisa, mitte just, sellest ei piisa, sinisest kaardist ainuüksi ei piisa no,. on tööhõive tingimused, majanduskasvu tingimused on samuti olulised, kuid seadusandlikud meetmed on seda ka. me siin rääkisime erinevatest standardiseeritud rakendustest, nagu näiteks äh, nõudmise ja pakkumise vastavusse viimiseks, sest meie süsteemi puhul peab olema inimesel töö pakkumine, ehk siis peab olema eba, peab olema, peavad olema vabad töökohad kõik need vahendid moodustavad terviku, mis võimaldavad Euroopal mängida tema väärilist rolli rahvusvahelises konkurentsis. teeksin ühe märkuse. meie analüüsi tulemusena oli, leidsime, et praeguses sinise kaardi süsteemis ei saanud mitte keegi sinist kaarti, kes ei oleks saanud juba siseriiklikku sinist kaarti. see tähendab, et sinist kaarti ei antud kellelegi, kes muidu ei oleks juba saanud tulla liikmesriiki tööle. meil on kõrgel, kõrget haridusega inimesed, palk kaheteistkümneks kuuks vastavalt nende õpitud elukutsele, see on väga piiratud grupp inimesi ja ei ole ühtegi liikmesriiki, kes juba ei laseks neid inimesi sisse, nii et küsimus ei ole mitte selles, et süsteem oleks nurjunud, vaid pigem selles, et et pigem kasutati siseriiklikke võimalusi ja mitte sinist kaarti, kuna seda oli väga raske saada administratiivsetel põhjustel. nüüd selleks, et vähendada bürokraatiat, see ongi tegelikult see, mida kõigepealt tuleb teha ja asi ei ole mitte selles, et sinine, sinisel kaardil oli midagi viga. Yes, thanks very much. suur tänu. mis puudutab lisandväärtust ja, ja Euroopa Liidu skeemi võrdlust siseriiklike skeemidega, kõigepealt ma ütleksin, et tegemist ei ole kosmeetilise muudatusega komisjoni äh, mõte ei olnud suur, selles me tõesti tahtsime süviti süsteemi muuta. ja selle me oleme ka lauale pannud. nagu te teate, kahe tuhande üheksandal aastal nõukogu võttis vats-, vastu otsuse üksi, see oli seega väga jäik süsteem. ja aga nagu me just, nagu me just kuulsime, tegelikult roheline, sinise kaardi saajad saaksid ka riikliku, siseriikliku loa, nii et kas meil on neid siseriiklikke süsteeme vaja ja sinist kaarti? jah, sest et praegune sinine kaart on lihtsalt väga jäik ja piiratud, kui me praegu ei võimaldaks toimida siseriiklikel süsteemidel, siis see tooks omakorda piiranguid kaasa. kindlasti mitte seega ei soovi komisjon seda. aga nagu ma ka varem olen seletanud, kui nüüd sinine kaart muutub kaasavaks, kaasavamaks nende muudatustega, millest ma siin, ma varem rääkisin, paindlikumaks ja on õige äh, see, mida ütles härra professor Martin, et see võtab tõesti kohutavalt kaua aega äh, muuta Euroopa Liidu õigusakte, loodetavasti seekord läheb kiiremini, aga on menetlused ja mehhanismid, mis võtavad aega, kuid ma arvan, et põhiline on see, et me saame paindliku harmoneeritud süsteemi ja mis võib äh, enda alla koondada ka siseriiklikud süsteemid ja, ja tuua kaasa järjest suuremaid arve kvalifitseeritud töötajaid. me tahame, et Euroopa Liit tervikuna oleks atraktiivsem. ja vastuseks küsimusele, miks meil peaks olema üks suurus kõikidel, ei, me ei kavatse seda, jah, me harmoneerime muidugi natuke rohkem, kuid samal ajal, nagu ma ka seletasin meil on äh, palkade osas vahemik, kuid samas tugineb see siseriiklikult arvust, arvutatud palkadele. teiseks, liikmesriikidel jääb õigus määratleda, kui palju nad tahavad sisserändajaid, see on lepingu tingimus. me ei muuda lepingut direktiiviga. kvoodid, palgad, see jääb liikmesriikide otsustada. ja oleme ka teinud ettepaneku tööturutestide läbiviimine erakordsetes olukorrades on võimalik. see on võimalik antud juhul näiteks mingis valdkonnas või erialal on näiteks suur tööpuudus, siis võib näiteks läbi viia tööturutesti selles liikmesriigis, enne kui tööandjad võtavad kolmandate riikide töötajaid. ehk siis paindlikkust on siin päris palju samas peab olema ka mingil määral harmoneerimist. selleks just, et võimaldada lisandväärtusena just liikuvust ja samas usaldust. usaldus liikmesriikide vahel on oluline. ja selleks on vajalik teatud äh, harmoneerimine. see on ka meie ettepanekus, seega väljakutse seisneb selles, et kuidas jääda piisavalt ambitsioonikaks ja paindlikuks, mõned võib-olla soovivad isegi veel suuremat paindlikkust, aga eesmärk on selles, et süsteem oleks atraktiivne kõikidele kõrge kvalifitsiooniga töötajatele, kes tahaksid tulla Euroopasse või kes potentsiaalselt tahaksid tulla, keda tööandjad tahaksid värvata. see on üks element, üks aspekt muidugi, mis äh, muudab Euroopa Liitu atraktiivsemaks, on ka, on ka muid millega me siin antud juhul tegeleda ei saa, nagu majanduslik olukord tervikuna, kuid praegu me saame lihtsustada tingimusi. kui skeem on atraktiivne, kui ta on selgelt kasulik inimestele ja see, kui süsteem on tegelikult takistuseks, siis see on midagi erinevat, siis sellel ei ole väärtust. me tahame, et Euroopa Liit oleks konkurendivõimeline võrreldes teiste riikidega muidugi. ja see kindlasti on üks viis, kuidas Euroopa Liitu konkurentsivõimelisemaks muuta ja muidugi on neid võimalusi ka teisi. näiteks fitness check on üks sellistest ähm, kvalifikatsioonide tunnustamine näiteks äh,, DJ Employmenti kolleegidega uurime koos kuidas äh, tunnustada kvalifikatsioone selleks, et see ei oleks takistuseks. aga see on aspekt, millega saab üsna kiiresti tegeleda, nii et on terve rida asju, mida saab teha ja mida me ka teeme ja me hea meelega toetame liikmesriike selles vallas. kuid meie meelest on see esimene oluline ja oluline samm. direktiiv peab jääma ambitsioonikaks ja piisavalt paindlikuks ja siis me saame juba töötada teiste aspektide kallal. ja komisjonina muidugi teeme seda hea meelega. ja üks spetsiifilisem küsimus elukutsete kohta, meil, mul on siin andmed aastast kaks tuhat neliteist. ük-, juhid, tippjuhid, ähm, müügijuhid, õpetajad, ärijuhid see on umbe- um,, umbes sedasorti erialad. Need on, meil on selle kohta andmed olemas. nüüd liikmesriikide osas liikmesriigid jah, on pigem tõrksad oma süsteemidest loobumise osas ja selles ei ole mitte midagi uut see arutelu on kõikide seadusliku rände direktiivide osas käimas, kuid pean ka ütlema, et äh, rida liikmesriike on öelnud, et kui instrument on piisavalt paindlik ja piisavalt kaasav, siis neil ei ole probleemi loobumaks siseriiklikust skeemist. siiski tähtis on see, et ettepaneku sisu äh, on see, et just liikmesriik on see, kes otsustab ise, kas loobuda või mitte oma siseriiklikust süsteemist. nii et äh, me tahame seda ka, nagu öeldud, me tahame olla ambitsioonikad, isegi võib-olla ambitsioonikamad kui, kui algselt. aga see diskussioon toimub võib-olla protsessi lõpus. nii et kõige olulisem meie jaoks on see, et siseriiklikud süsteemid muutuksid äh, ebavajalikeks. lihtsalt sellepärast, et äh, üle-euroopaline süsteem hõlmaks neid kõiki, oleks piisavalt äh, paindlik. ja suur tänu, nii palju saan ma öelda täna. kindlasti see arutelu jätkub muidugi kõneluste lõpuni. professor Martin Jepp uh.... Thank you. Well first. suur tänu. kõigepealt puht teaduslikust lähenemisnurgast lähtudes ei ole mingisugust äh, tõendit selle kohta, et liikmesriikide süsteemid kui sellised oleksid kuidagi edukamad või tõhusamad kui äh, riikideülesed või Euroopa tasandi süsteemid. ja äh, praegused kogemused on seotud meie rändepoliitika ja muude majandus- äh, Äh, tingimustega, mis ei ole seotud rändepoliitikaga. teiseks, ma arvan, et äh, poliitiliselt ning majanduslikult on igati mõttekas Euroopa Liidu tööjõurändesüsteemi üles ehitada ei ole mõistlik, et meil ei oleks Euroopa Liidu süsteemi, on, aga on rahvusvahelised süsteemid, Euroopa Liidu süsteem aitaks meil mööda saada mõningatest piirangutest, majanduslikest, kultuurilistest, poliitilistest piirangutest, mis praegu muudavad Euroopa Liidu kvalifitseeritud töö jaoks vähem atraktiivseks sihtkohas, kohaks. nii et vastus on teile jah selge on see, et Euroopa Liidu sinise kaardi süsteem, äh, nii nagu kahe tuhande üheksandal aastal ette pandi, ei äh, ole toiminud, tõsi, ja seetõttu, kuna meil on samas vaja Euroopa Liidu süsteemi, siis tuleb sisse viia muutused. nüüd tuleb küsida vaid seda, kuidas kanda hoolt selle eest, et äh, toimuks suur hüpe edasi, et ei oleks tegemist ainult kosmeediliste, kosmeetiliste muudatustega ainult sinise kaardi reformist ei piisa. Äh, ettepanek äh, läheb õiges äh, suunas ja selle ettepanekuga on kõrvaldatud mõningad pro-, paljud probleemidest sinise kaardiga seoses, aga ma arvan, et see ei muuda tööjõurände maastikku põhjapanevalt, nagu meil vaja oleks. ja kui me vaatame mõjuhinnangu statistikat, äh, prognoose, siis nii see ju jah, tõesti ei ole. põhjapanevat muutust ei tule, kuidas siis viia läbi selline Euroopa Liidu tööjõurände põhjalik reform, kõikehõlmav reform, mis oleks märkimisväärselt laiem kui ainult sinise kaardi reform. ma arvan, et me kõik oleme päri et praegused süsteemid ei ole piisavalt paindlikud, iseäranis sinise kaardi süsteem. ja mina arvan, et oluline on vähemalt praegusel hetkel kanda hoolt selle eest, et me toome sisse rohkem paindlikkust sinise kaardi süsteemi, kuid samal ajal ei kaota me ära seda paindlikkust, mis juba on sisse tulnud läbi liikmesriikide süsteemide. Euroopa Liidu institutsioonid ei ole erilised liikmesriikide süsteemide kaitsjad tavaliselt. aga ma arvan, et õiguslikult on igati põhjendatud neid süsteeme praegusel hetkel kaitsta, sest need süsteemid on paindlikumad ja neid saab ka kiiresti, väga kiiresti muuta. seegi annab tead paindlikkust. ärge saage minust valesti aru, tõsi, see uus ettepanek on märkimisväärselt paindlikum kui eelmine. tõsi, see uus ettepanek laiendab äh, reguleerimisala, äh, potentsiaalsed äh, sinise kaardi taotlejad, nende hulk on suurem ja, aga siiski tegemist on äärmiselt piiratud ulatusega tööriistaga, vägagi piiratud ulatusega tööriistaga, mille eesmärgiks ei ole äh, lähtuda tööturu vajadustest. Needsamad poliitilised piirangud, mida mainis siin varem proua Gomes, on, on siin väga tähtsal kohal. see tuleb äh, siseasjade peadirektoraadisse ettepanek, eks ole, juba seegi ütleb nii mõndagi. ja peamine sellise tööriista eesmärk selgub juba institutsioonilisest raamistikust, kus see on välja töötanud, töötatud. nii et mõelgem siis järele, millist põhjapanevat muutust on meil vaja Euroopa Liidu tööjõu rändepoliitikas, sinise kaarti poliitika võib olla üks osa kogu paketist minu arvates, aga minu arvates ei oleks äh, eriti mõistlik, kui me vähendaksime juba olemasolevat äh, paindlikkust äh, vähemalt esialgu sellise paindlikkuse vähendamine oleks igati riskantne minu meelest. ning lõpetuseks, kui meil on vaja Euroopa Liidu süsteemi, siis pikemas perspektiivis loomulikult tuleb äh, keskenduda pädevuste jaotusele. kui me kavatseme siin Euroopa rändepoliitika tööriista välja töötada, siis peame jällegi kord keskenduma pädevustele, pädevused on liikmesriikide tasandil, nemad määravad ära, kui palju töötajaid sisse võetakse ja nii see on. ja seetõttu peaksime ütlema, et praeguste pädevuste jaotuse osas peamine äh, pädevus jääb liikmesriigi tasandile ning äh, minu meelest tuleks siin mängu tuua ka Euroopa Liidu tasand, aga see peab vastama erinevatele teistsugustele vajadustele, kui liikmesriikide süsteemid seda teevad. ja liikmesriikide praegused süsteemid peavad lähtuma praegustest pädevustest ja kui on lisandväärtus ennast tõestanud, siis võime minna asjaga edasi ja, ja sellisel juhul võib-olla enam poleks seal neid liikmesriikide süsteeme vaja. ja ka mina vastaksin ühe sõnaga sellele küsimusele, see äh, piirab, piiratus, mis peaks tulema sellest, et äh, ettepanek on välja töötatud äh, siseasjade peadirektoraadis või ma võin teile öelda, et me oleme teinud tihedat koostööd äh, ECOFIN-i töötajatega, majanduskasvu töörühmadega, töö, tööhõive osakonnaga ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. ma olen loomulikult äh, valmis austama teie arvamust seoses liikmesriikide süsteemidega, aga, aga ma ei ole nõus sellega, et kui tegemist on äh, siseasjade peadirektoraadi ettepanekuga, siis on tegemist oh, juba automaatselt piirava lähenemisega, meil on toimunud väga laiapõhjalised arutelud, väga laiapõhjaline komisjoni tasandi koostöö, oleme arvesse võtnud kõikide arvamusi, me oleme võtnud arvesse sidusrühmade arvamusi, äh, samuti OECD arvamust, äh, samuti meie majandusrände ekspertide töörühma arvamust äh, ja nii edasi ja nii edasi, me oleme kuulanud ära kõikide sidusrühmade arvamused nii tööhõive valdkonnast kui ka majandusvaldkonnast ning ettepanek on tasakaalustada sõnastatud ning ei ole oma olemuselt piirav, kuna tegemist on komisjoni ettepanekuga üldiselt, ehk siis näis, mis siis sellest lõppkokkuvõttes saab, aga praegusel kujul on tegemist tasakaalustatud ettepanekuga, mis keskendub eesmärgile meelitada ligi Euroopa Liitu kvalifitseeritud tööjõudu. arvesse on võetud majanduskaalutlusi, samuti ka tööjõuga seotud kaalutlusi ning äh, selles olen ma veendunud, sõltumata sellest, kuidas teie hindate erinevaid sätteid selles. jah, selline siis kaitsekõne siseasjade peadirektoraadilt. Ähm, väga huvitav äh, arutelu on toimunud äh, teemal selle üle, kuidas liikmesriigid on oma süsteeme rakendunud ähm, ja raportöörina ütleksin ma, et proua Spinelli ja proua Kriisbecki küsimusele võiks öelda vastuseks, et tegemist on delikaatse küsimusega, kuidas nõukogu siis seda teemat käsitleb ning äh, miks see ettepanek on sellisel kujul tehtud, kuhu see lõpuks välja jõuab. variraportöörid ähm, teevad oma tööd vastutustundlikult ning äh, proua Vikström selles arutelus on väga oluline mõista, kust see ettepanek on pärit. parlament ja variraportöörid saavad suurepäraselt aru sellest, et kvalifitseeritud tööjõu pakkumises on tõsiseid puudujääke Euroopa Liidus. me räägime sellest ka järgmise esinemise vooru käigus, aga me elame konkurentsipõhises maailmas, me oleme siin isegi toonud võrdlusi Ameerika Ühendriikidest ja teistest riikidest, oleme varas, varemgi rääkinud seaduslikust rändest, oleme rääkinud teadlastest, üliõpilastest, hooajatöölistest ja nii edasi ja sellega tehtud ettepanekutest, need kõik on väikesed sammud selles suunas, et ähm, jõuda seisukohale, kas Euroopa Liit Liit üksusena võiks selles vallas teha suuremaid samme. praegusel hetkel on tegemist esimeste katsetustega, loomulikult ei tule sellest ettepanekust põhjapanevaid tööturu muutusi. me lihtsalt püüame, püüame ligi meelitada Euroopa Liitu tööjõudu, tuues sisse paar äh, lisandväärtust toovat elementi, Euroopa Liidu sisene mobiilsus on üks nendest, aga liikmesriikide mudelid jäävad ülimuslikuks ja liikmesriigid on siin juhi ohjade juures. ja siin loomulikult tuleb siis proua Spinelli küsimus ja nõukogu seisukohta arvesse, aga meie parlamendis ei saa rääkida terviklikust lähenemisest rändele me oleme seda teinud juba aastaid ja ilma, et me seejuures teeksime mingisuguseid loote tasandil samme süsteemi muutuseks, nagu oleme teinud hooajatööliste ja üliõpilastega seoses, tegemist on väga piiratud ulatusega ettepanekutega siiski. nähkem siiski pilti sellisena, nagu see on äh, ning äh, need on väga piiratud ettepanekud äh, ja proua Martin, te mainisite samuti seda piiratust kogu aeg. nii et kõik on suhteline, ambitsioonikus on suhteline. kõik sõltub sellest, millises valdus, valguses ettepanekut näha kas liikmesriigi valguses või lisandväärtuse valguses Euroopa tasandil. meie teame, milline on sinise kaardi ajalugu, milline on selle eesmärk ja meie ülesandeks on see sini, seda sinist kaarti reformida. ja praeguses olukorras me peame vaatama, millised on liikmesriikide mudelid ja mida me selle ülevaatamise käigus võiksime saavutada. Rootsis on väga hea mudel, nagu ikka, nagu ikka. Äh, esimehena ma ilmselt ei peaks küll selliseid kommentaare tegema, vabandan, aga jah, meil on äh, väga hea Rootsi mudel, siis Saksamaa mudel äärmiselt huvitav, sest et äh, Saksamaa võttis selle hooga, suure hooga kasutusele, ka Itaalia kogemustest kuuleme, kuulame siis need kogemused ära nende liikmesriikide mudelite kohta ja praegu tänaksin kõiki meie selle äh, ürituse vooru kõnelejaid, suur aitäh teile kõigile! If sorry, if I could ask the other speakers to please come up to the podium, thank you. ma paluksin siis tulla järgmistel esinejatel siia poodiumile, et me saaksime oma tööga edasi minna. So colleagues, let's um, let's keep going, it's a Monday afternoon, so I know everyone. jätkame tööga, on esmaspäeva pärastlõuna, nii et äh, ma tean, et kõik on juba väsinud, aga jätkame oma tööd. kallid kolleegid, meie teises tänase ürituse voorus räägime kõigepealt siis Rootsi süsteemist. ja kõigepealt äh, tuleb äh, me, meie ette Karin Ekenger, Soome et-, äh, Rootsi ettevõtjate liidu esindajana ja ta on ka Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige ja ta räägib meie praegusest äh, Rootsi õigussüsteemist selles teemavaldkonnas kohe, kui meie külaline on valmis, siis on tal sõna, palun. suur tänu teile! mul on suur rõõm täna siin teie ees olla, räägin rootsi keeles Rootsis võtsime me äh, kaheksa aastat tagasi vastu süsteemi, mis äh, paljude arvates on väga äh, hea süsteem, väga heldekäeline süsteem. ning räägiksin kõigepealt paari sõnaga sellest, milline oli selle süsteemi saust, taust minu meelest äh, on äh, praegu põhjust rõhutada seda, et äh, loomulikult meil on kõigil ühiseid väljakutseid, kuid siiski taustsüsteemid on meil erinevates piirkondades erinevad. Rootsis on meil pikaajalised ja üldiselt positiivsed tööjõurände kogemused. viiekümnendatel, kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel tuli Rootsi väga palju sisse tööjõudu teistest Euroopa liikmesriikidest ning äh, kahe tuhande neljandal aastal olime meie üks vähestest liikmesriikidest, kes ei kehtestanud üleminekumeetmeid. hoolimata sellest oli tegelikult äh, ränne ülejäänud Euroopa Liidust siiski üsna piiratud. selleks oli erinevaid põhjuseid, võib-olla meie äh, vilets ilm raske keel või mõned muud põhjused. aga nii see on. aga samas äh, on meil tööjõust puudu. mitte ainult äh, kvalifitseeritud tööjõust, vaid äh, paljudes sektorites on lihtsalt üldine tööjõupuudus. ja meil on vaja ka hooajatöölisi põllumajandussektoris. meil on vaja kvalifitseeritud kutsed töötajaid, meil on vaja kokkasid, ehitustöölisi ja nii, et äh, vajaminevate ametialade esindajate valik on suur. ja samas on meil päris suur suhtarv rahvusvahelisi ettevõtteid. sellest lähtuvalt kaheksa aastat tagasi me oma süsteemi välja töötasimegi tegutsesime äh, kiiresti, püüdsime äh, oma süsteemis lähtuda ennekõike nõudlusest. alates kahe tuhande kaheksandast aastast on meie rändeamet andnud välja umbes sada kakskümmend tuhat ajutist tööluba, umbes. ning praegu on äh, meil umbes kaheksateist tuhat äh, ajutise tööloaga kolmanda riigi töö, kodanikku Rootsis tööl. rohkem kui tööled, pooled neist töötavad kõrgete kutsekvalifikatsioonidega ametikohtadel. tegemist on inimestega, kellel on ülikooliharidus. aga palju on ka töötajaid, kes töötavad teistes kvali-, teiste kvalifitseeritud töökohtade peal on nii-öelda kutseharidusega. praegune süsteem on olnud jõus kaheksa aastat ning äh, seitse tuhat inimest on töötanud Rootsis ajutise töölõuga, loaga piisavalt kaua selleks, et nad nüüd vastavad tingimustele, mis võimaldab neile alalist tööluba taotleda. ja võib siis öelda, et kui me võtame ka arvesse neid, kellel on alaline elamisluba, siis on kokku Rootsis kakskümmend viis tuhat kolmanda riigi kodanikku tööl. kaheksateist tuhat äh, inimest on ajutise tööloaga, kuus tuhat neist on IT-eksperdid, kaks tuhat insenerid. nii et hoolimata sellest, et oleme väike riik, oleme tegelikult üsna muljetavaldaval määral meelitanud ligi kvalifitseeritud tööjõudu, äh, mida just üritatakse ligi meelitada sinise kaardisüsteemi abil. ja samas, kui me nüüd vaatame kuidas on kasutatud sinist kaarti, siis sinise kaardi taotlusi äh, on väga vähe, kaheksa praegusel hetkel on neid inimesi, kes töötavad sinise kaardiga Rootsis. nii et me lähtume oma liikmesriigi äh, süsteemist, mis on meie jaoks väga, väga tähtis. ja kuidas siis meie süsteem on üles ehitatud võrreldes sinise kaardi direktiiviga? kõigepealt meil on üldiselt laiaulatuslik süsteem, samad eeskirjad kehtivad äh, nendele inimestele, kellel on kõrged kvalifikatsioonid äh, ja kellel ei ole kõrgeid kvalifikatsioone. samad süsteemid keht-, samad eeskirjad kehtivad kõigile. ja sinine kaart äh, kehtib siis ainult kõrge kvalifikatsiooniga inimestele. meie süsteemis võivad tööandjad ise otsustada, keda neil vaja on ja võtta selle inimese palgale kolmandast riigist meil tegelikult ei ole mingisugust pädevat asutust, kes hakkaks neid kvalifikatsioone kontrollima. sinise kaardi direktiiviga tuleb, direktiivist lähtuvalt tuleks inimeste kvalifikatsioone ka kontrollida. meie süsteem lähtub lihtsalt tööandjate vajadustest ning meie jaoks on see väga oluline erinevus võrreldes sinise kaardi süsteemiga kui meile hakatakse sinise kaardisüsteemi peale suruma, siis see tooks kaasa lihtsalt äh, palju bürokraatiat. kui me vaatame, äh, millised on äh, tööloa taotlemiseks vajalikud eeltingimused, siis kõigepealt peab tööandja määratlema, millised on nende vajadused ning keda nad soovivad tööle võtta. aga tööluba antakse välja ainult nendele inimestele, Äh, kes saavad palka ning teevad oma tööd lähtuvalt kollektiivlepingus paika pandud tingimustest. ja kollektiivleping kehtib siis selle konkreetse asjakohase sektori kohta, kuhu inimene tööle tuleb. täpselt samamoodi võib äh, taotleda ka äh, osalist tööaega või töötada täistööajaga eeldades, äh, et äh, inimene suudab ennast ära elatada. sellised on siis peamised tingimused ja seda tuleb arvesse võtta. selle asemel, et oleks mingisugune üldine palgapiirmäär kehtestatud, oleme me meie üldkehtivatest tööjõu, tööturutingimustest ja tööturueeskirjadest lähtunud. sinise kaardi süsteemis aga on otse vastupidiselt, on seesama palgapiirmäär jõus ja see tundub meile väga võõras me oleme oma süsteemiga harjunud ja kui me võtame arvesse seda, et väga vähesed inimesed on sinise kaardi süsteemi võimalusest kinni haaranud, siis võib öelda, et meie jaoks tundub olevat see vähese mõjuga süsteem. meie süsteem on väga paindlik, meil ei ole tööloa pikkuse kohta mingisuguseid äh, ettekirjutusi, meil ei ole ettekirjutusi äh, selle kohta, kui kaua peab olema töötatud äh, selleks, et saaks töö tööluba pikendada, kõigepealt saab tööluba taotleda kaheks aastaks, siis võib seda pikendada veel kahe aasta järel ja pärast nelja aastat tuleb taotleda alalist tööluba või mõningatel erandjuhtudel võib saada ka veel kaheaastase ajutise tööloa. ja siin tuleb mängu jällegi tööandja, kes määratleb, kui palju ja kui kauaks tal seda töötajat vaja on. nüüd jõuangi siis ähm, järeldusteni. mainisin meie süsteemi ainult mõningaid olulisi omadusi, sellepärast et mul ei olnud rohkem kõneaega, aga need on meie jaoks väga olulised elemendid ning ma võin öelda, et kõik meie tööturu osapooled ning ka valitsus on päri sellega, et meie süsteem meile meeldib ning see peaks jääma jõusse ka tulevikus. ja praeguse äh, sine, sinise direk-, sinise kaardi äh, süsteemi äh, reform peaks võimaldama ka liikmesriikidel oma paralleelsüsteemi äh, alal hoida, sellepärast et vastasel korral peaks meil olema kaks paralleelset süsteemi, kvalifitseeritud töötajate ning äh, ülejäänud töötajate süsteem ning peaksime hakkama siin looma uusi ameteid, uusi pädevaid asutusi, kes hakkaksid kontrolli läbi viima ja äh, see tooks äh, meie süsteemi bürokraatiat äh, kohe kõvasti juurde praeguse reformiga on võib-olla mõningad probleemid juba lahendatud, nagu näiteks palgapiirmäär, kuid äh, kogu see palgapiirmäära temaatika üldiselt on äh, meie Rootsi sotsiaalse süsteemi äh, seisukohast täiesti võõras süsteem ja kui on mingisugune palgapiirmäär, siis peaks igal juhul liikmesriigid saama ise oma eeskirjadest lähtuvalt selle üle otsustada, aitäh. aitäh ja oleks oleks väga huvitav näha, kuidas need paralleelsed süsteemid äh, on toiminud ja seepärast ongi meil siin väga huvitav Saksamaa näide ja Viido Kais äh, siis räägib meile sellest, äh, miks, kuidas on sinise kaardi süsteemi rakendatud Saksamaal palju rohkem kui mujal. Viido Kais on Kölni Majandusuuringute Instituudi vanemökonomist ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omaalgatusliku arvamuse ekspert. aitäh! räägin saksa keeles, kuna me räägime Saksamaast. väga harva küsitakse, et miks mingi poliitikameede toimib, tavaliselt äh, küsitakse ju ikka, et äh, miks poliitikameede ei toimi ja ei ole üldse lihtne vastata küsimusele, et miks mingi äh, asi toimib ja kui me vaatame siis äh, sinist kaarti Saksamaal, siis äh, Saksamaa on andnud välja äh, umbes kaheksakümmend kuus protsenti kõigist saks-, sinistest kaartidest, et mis Saksamaal on läinud teisiti kui teistes liikmesriikides ja siin on kaks asja, miks on väga olulised, et miks Saksamaa on andnud välja nii palju kaarte. esiteks on Saksamaa lihtsalt kõige suurem Euroopa Liidu liikmesriik ja teiseks oli ka oodata, äh, et Saksamaal on neid rohkem ja teine asi on, et Saksamaal on väga palju, väga suur tööjõunõudlus, meil oli kõige väiksem äh, töötuse määr, neli koma kuus protsenti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, seetõttu meil on vaja palju kvalifitseeritud töötajaid, rohkem kui teistes liikmesriikides, aga see ei selgita veel, et miks rohkem kui kaheksakümmend protsenti sinistest kaartidest on välja antud Saksamaal, selles osas on oluline teada, et Saksamaa sel hetkel, kui äh, juurutati sinise kaardi süsteem, langetati selge otsus, et äh, kõrgelt kvalifitseeritud töötajate siserändesüsteemi aluseks võetakse sinine kaart, nii et see tõesti oli väga strateegiline otsus, teistes riikides äh, oli seda vähem ja see toimus siis äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses. Saksamaa oli tol hetkel selles olukorras, et äh, meil oli äh, tööjõuvajadus, aga meil ei olnud vastavat töölaosüsteemi. kui me vaatame arengut Saksamaal ja seda on äh, vaja analüüsida, siis pärast äh, Saksamaade taasühendamist oli meil buum, aga siis üheksakümnendate aastate alguses äh, muutus majanduse olukord järjest halvemaks. kahe tuhandenda aasta ümber oli meil kerge elavnemine, aga see väga kaua ei kestnud kahe tuhandete aastate alguses olukord halvenes veelgi, meil oli peaaegu viis miljonit töötut, kahe tuhande viiendal aastal neli koma viis miljonit, nii et meil oli pikk periood, kus majandusel läks järjest halvemini ja esmaseks prioriteediks Saksamaal oli, et kuidas me saaksime oma töötajad tööle panna, ei olnud üldse mingit arutelu, et kuidas oleks, et oleks vaja tuua välismaalt töötajaid. kahe tuhande viiendal aastal toimus meil suur muutus, töötuse määr vähenes, mil määral andis sellele, sellesse panuse Hertz-Fear reform, on raske öelda, aga igal juhul oli väga suur muutus, majandusajaloos üsnagi ainukordne muutus siis äh, alanes äh, töötuse määr äh, jätkuvalt kuni kahe tuhande kaheksanda, kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta kriisini, siis toimus väike tõus, aga see ei olnud problemaatiline, kahe tuhande kümnendal aastal oli meie töötuse määr jälle madalamal tasandil ja siis, kui langetati otsus sinise kaardi loomise kasuks äh, äh, see oli aastal kaks tuhat kaksteist. Ähm, äh, see õigusakt võeti Saksamaal vastu alles kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. siis oli olukord selline, et kriis oli Saksamaast üsna vähesel määral, üsna suurel määral mööda läinud ja töötus oli madal, tööjõuvajadus oli suur, me teadsime, et meil on vaja väga palju töötajaid, eriti tehnilises valdkonnas ja tervishoiu valdkonnas ja järgmisel äh, slaidil on siis äh, rände arengud Saksamaal. üheksakümnendate aastate alguses äh, oli meil väga palju sisserännet, tulid nii-öelda hilised sisserändajad, ümberasujad Ida-Euroopast, Venemaalt. ja, ja siis jällegi vähenes sisserändajate arv ja kahe tuhandendatel aastatel oli põhimõtteks, et Saksamaa ei ole sisserände sihtriik. Puna, SPD ja Roheliste valitsus aga muutus, muutis asju üsna palju, kahe tuhandendal aastal võeti vastu uus kodakondsusseadus ja IT-töötajatele ette nähtud roheline kaart ja äh, Äh, aga siis loodi uus äh, süsteem ning äh, tehti läbi mõningaid reforme ning kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tunnustamisseadus aga me olime jõudnud olukorda, kus meil ei olnud raamistikku kõrgelt kvalifitseeritud töötajate jaoks. meil oli küll äh, olemas äh, kõrgelt kvalifitseeritud töötajate elamisluba, aga selle äh, palgakünnis oli nii kõrge, et äh, seda peaaegu keegi kasutada ei saanud. nii et meil oli vaja uut meedet, meil oli vaja uut elamisluba ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal langetati siis see otsus kasutada sinise kaardi süsteemi, sellel olid mõningad eelised. esiteks Euroopa Liidu õigusakt, seda oli vaja nagunii ellu, üle võtta ja see sobis väga hästi Saksamaa tööturuga, see oli palju liberaalsem kui meie senine süsteem, aga see ei olnud äh, samal ajal nii liberaalne, et seda ei oleks olnud võimalik rakendada. nii et äh, lihtsam oli Euroopa Liidu õigusakte äh, rakendada, kuna meil ähm, on vaja need õigusaktid vastu võtta ka üle, parlamendi ülemkojas ja sinise kaardi süsteem ei olnud ainus, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ähm, toimus, sest alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on meil ka selline elamisluba, mis võimaldab Saksamaal töökohta otsida, see on ette nähtud kuueks kuuks ja sissetuleku künnis on kvantitatiivne see, see puudutab väga väheseid inimesi, väga vähesed inimesed on saanud sellise tööloa, aga kvalitatiivselt on see väga oluline, et äh, see võimaldab siiski potentsiaalile orienteeritud sisserännet äh, ja meil on ka see veebilehekülg Make it in Germany ja sellel on ka sellest juttu, see on oluline lihtsalt selleks, et mõista, mis aasta see aasta kaks tuhat kaksteist oli, et me langetasime otsuse äh, pöörduda välismaal elavate äh, spetsialistide poole ja sinise kaardi süsteem oli selles mõttes oluline, aga sinine kaart ei ole ainus äh, tööluba kõrgelt kvalifitseeritud töötajate jaoks, meil on kvalifitseeritud töötajate jaoks tööluba, see oli juba eelnevalt olemas aga sinise kaardiga võrreldes on seal üks miinus, seda on väga keerukas kasutada, seal on väga palju otsustamisruumi kohalikul tasandil ja Saksamaal on, on ähm, elamislubade andmine detsentraliseeritult organiseeritud, et seda otsustatakse koha peal ja kui äh, üks ametiasutus langetab ühesuguseid otsuseid, teine teistsuguseid, siis on olukord üsna raske. sinise kaardi puhul on kriteeriumid väga selged ja meie siseriiklikul õigusaktil on see probleem, et seal on, see on suunatud liiga paljudele sihtrühmadele, näiteks ähm, inimestele, kes on Saksamaal ülikooli lõpetanud ähm,, rahvusvaheline personalivahetus äh, käib selle alla ja erireeglid äh, juhtivatele töötajatele, nii et seal on väga palju spetsiifilisi reegleid. me koostasime ekspertiisi ja me kirjeldasime kümnel leheküljel ainuüksi neid äh, tingimusi. nii et väga, selle toimimine on väga keerukas, väga raske on seda inimestele selgitada ja seda kasutada, nii et sinise kaardi süsteem oli uus palju lihtsam, reeglid on selged, inimestel peab olema äh, kõrgharidus, nad peavad äh, sissetuleku künnist ületama, selgelt on äh, sihtrühm määratletud ja seetõttu Saksamaa otsustaski kasutada sinist kaarti, kuna meil, meie enda süsteem ei olnud nii lihtne ja ma kirjutasin ka siin, et meil ei ole üldse lihtne äh, kasu, äh, siin otsustada, et kui paljudel inimestel on siin sinise kaardi süsteem ja paljudel äh, meie kohalik süsteem, et mõningatel inimestel, kellel on sinise kaart, sinine kaart, neil võib olla ka meie kohalik tööluba. ja järgmisel slaidil üks oluline, mis oli väga oluline Eh, Saksamaal ei, ei olnud esiplaanil Euroopa tasand, vaid oli lihtsalt esiplaanil see küsimus, et kuidas anda paremal võimalikul viisil juurdepääs Saksamaa tööturule. ja Saksamaa jaoks oli see lihtsalt õnnelik juhus, et sinise kaardi süsteem tuli õigel hetkel, aga sellest hoolimata eh, sinise kaardi süsteem on väga hästi sobinud Saksamaa tööturule ja seetõttu on seda ka palju kasutatud ja miks Saksamaa on olnud edukas ja miks teised riigid peaksid äh, üle võtma, äh, kui nad tahavad ka seda kasutada, nad peavad lihtsalt otsustama, et nad kasutavad eelistatult sinist äh, kaarti ja oma strateegiates peavad nad selle aluseks võtma. ja, ja viimane asi, mis siin on, on minu enda hinnang et teisi riike on vaja hinna, veenda, neid ei tohiks sundida kasutama sinist kaarti, kui nende enda süsteem paremini töötab. aitäh. We have Alberto Guariso He's a senior Italian lawyer specializing in labor law. He's not ja lõpuks saab sõna Alberto Guariso, Itaalia jurist, kes on spetsialiseerunud töö ja diskrimineerimise vastasele ning välismaalaste õigusele ja tema räägib meile olukorrast Itaalias. Grazie, in quanto giurista parlerò soprattutto degli aspetti. aitäh, juristina räägin selle teema juriidilistest aspektidest ja lähtun loomulikult Itaalia kogemusest. Itaalia, nagu ka paljud teised riigid, millest on juba räägitud rakendab seda direktiivi, aga väga piiratud määral. meil on viimased andmed äh, detsembrist kaks tuhat viisteist. veidi rohkem kui nelisada sinist kaarti on välja antud kolmandate riikide kodanikele. ja enam ja, ja neid äh, on tõesti väga vähe ja siin ei ole põhjuseks mingi normatiivne raamistik, vaid äh, struktuuriprobleemid. ja meil äh, me oleme näinud, et äh, väga paljud itaallased lahkuvad Itaaliast, väga kvali-, kõrgelt kvalifitseeritud inimesed äh, Äh, teadlased, äh, nii et äh, väga palju probleeme on Itaalias sinise kaardisüsteemiga ning Itaalias on mõningaid paindlikke instrumente ka rakendatud seoses sellega, et sinise kaardi äh, saajad ei käi kvootide alla, meil on väga selge kvoodisüsteem, esmalt tuleb äh, allkirjastada tööleping, enne kui on võimalik Itaaliasse tulla, ei ole võimalik äh, tulla Itaaliasse tööd otsima. meil on ju majanduskriis, rändekriis, nii et meil on kvoodid, nii et on väga vähe inimesi, kes seda kasutavad. ja Mm. valitsus paneb paika aastased koodid, kvoodid äh, sisserändajatele ja sinise kaardi kasutamine oleks sisuliselt ainus äh, sisserände võimalus, legaalse sisserände võimalus ja loodetavasti tulevikus see ka nii jääb, sellepärast et äh, ettepanekus on ette nähtud nii ühe võimalusena see, et äh, sinise kaardi saajaid võetakse kvootide puhul arvesse, teise mm, variandi puhul, et neid ei võeta arvesse, see oleks meie jaoks väga oluline. meil on äh, kakskümmend neli tuhat seitsesada eurot aastas äh, minimaalseks palgakünniseks ette nähtud. ja on üritatud äh, rakendada teatavaid muid paindlikkust suurendavaid elemente, aga ma arvan, et äh, reformi edasise käigu puhul võiks neid arvesse võtta, lubade andmine esiteks, äh, ähm, siis ettevõtete poolne enese sertifitseerimine, ähm, leppe sõlmimisega ministeeriumi ja vastava äh, ala, erialaliidu vahel, et äh, võiks äh, tööle võtta kõrgelt kvalifitseeritud inimesi ilma konkreetsel juhul üksik, kui isiku, iga üksiku isiku jaoks luba saamata, et tööd tööandjad võiksid seda ise otsustada ja siis võiksid need äh, inimesed ka riiki tulla, kui neil on näiteks töösuhe mõne innovatiivse idufirmaga, siin on tegemist paralleelse kanaliga, äh, tegemist on äh, põhimõtteliselt FIE-dega, mitte töötajatega, ettevõtete töötajatega ja kolmas võimalus äh, väljaõppe kolmandates äh, koha peal, kus äh, kõigepealt inimestele antakse väljaõpe, kas siis mõne ministeeriumi või kohaliku ametiasutuse poolt ja sel juhul oleks võimalus saada võimalus riigi tulla, et kui äh, inimesed on sellise kursuse kolmandas riigis läbinud, aga kui ja kui kvootide, kvoodid seda veel võimaldavad ja viimane äh, ettepanek, mis puudutab paindlikumaks muutmist, see algselt oli äh, seaduses sees, et suhtelisuse mõiste, nimelt et äh, seotakse äh, kvalifikatsioon ja karjäär et äh, kutsekvalifikatsioon oleks seotud mingi töökohaga, aga siis veel analüüsitakse seda, võttes arvesse ka kogemusi, mitte ainult omandatud äh, kutseala ja see võiks samuti olla väga oluline, et reformi ettepanekus võiks sisalduda näiteks kolmeaastane kogemus vastaval kutsealal, see võimaldaks kontrollida, kas kellelgi üldse on vastav kvalifikatsioon. Itaalias on asi samamoodi, et meil on kollektiivlepingud, tariifilepingud, seal ei ole aga aluseks võetud kvalifikatsioon, vaid pigem omandatud kogemused, omandatud töökogemused, see kõik, seda kõike tuleb aru, aluseks võtta, kui hinnatakse kvalifikatsiooni ja selle puhul on oluline just nimelt töökogemus, mitte mingi äh, diplomi omamine. problemaatiline element äh, problemaatilised elemendid on aga endiselt olemas paindlikumaks muutmise puhul. väga oluliseks elemendiks on, et et me koondaks kõik direktiivi eelised ehm, Itaalia ja teiste riikide jaoks, kellel on kvoodid, sisserändekvoodid, ehm, ka nendele inimestele, kellele antakse pikaajaline elamisluba sinine kaart annaks sisserände võimaluse, aga Itaaliasse ei saa ikkagi tulla, kui äh, kvoot on täis, nii et äh, Itaalia siis blokeeriks nende inimeste sissepääsu riiki, kui äh, kvoodid on täis, nii et praegu enam keegi tulla ei saaks. kui tegemist oleks sinise kaardiga, siis meie süsteemis äh, ei ole võimalik inimestel Itaaliasse sisse tulla, kui kvoot täis on, nii et äh, et äh, sinise kaardi omanikul võiks olla võimalus minna mõnda teise riiki, kus kvoodid täis ei ole ja oluline oleks ka veel üks asi, mida on ka palju arutatud, nimelt poliitiliste pagulaste äh, võimalus saada sinine kaart, kui neil on äh, rahvusvahelise kaitse staatus. Itaalias äh, need inimesed, kellel on rahvusvahelise kaitse staatus, on võimalus saada siis ka sinise kaardi, sinine kaart kui nad on kõrgelt kvalifitseeritud ja kui me seda arvesse ei võta, siis ähm, oleks see väga halb, me peaksime mõtlema sellele, et kas äh, me ei peaks ka äh, kaitsestaatuse omajaid arvesse võtma nende reeglite puhul. ja väga oluline on ka võrdne kohtlemine, tagatised, niipea kui inimene on riigi territooriumil, tuleb teda kohelda võrdselt direktiivis on juba olemas sellised ettepanekud, uue ettepanekuga seda veelgi laiendatakse, siin on kaks olulist küsimust, ähm, juurdepääs äh, töökohale avalikes äh, riigiasutustes, Itaalias on endiselt arvamus, et sinise kaardi omanik ei saa osaleda avalikel konkurssidel äh, Äh, ja me peaksime selle äh, seadusete ära muutma, et äh, sinise kaardi omanikel peaks olema võimalus ka avalikku teenistusse astuda. kui see nõue alles jääb, siis see tähendaks, et ei ole ka juurdepääsu sotsiaalteenustele, loomulikult kui inimene palju teenib, siis tal ei ole vaja ka sotsiaalteenuseid aga meie äh, sissetulekukünnis ei ole väga äh, kõrge, kakskümmend neli tuhat eurot aastas ja sellisel juhul on võim-, õigus ka saada sotsiaaltoetusi, nii et äh, oleks oluline näha ette selline regulatsioon nagu pikaajalise elamisloa omanikele. Itaalias on olnud väga palju vaidlusi selle üle, lähtuvalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivist, mis puudutas tavalisi töövõtjaid, see oli valitsuse jaoks väga suur tüliõun, et äh, ei tohi otseselt toetusi maksta ja see küsimus on meil praegu ka äh, Ehm, kohtus arutlusel, äh, see meil on palju äh, laiem äh, regulatsioon kui kahe tuhande üheksa, üheksanda aasta direktiivis. nüüd saab sõna proua Vikström, ütleb härra Mure. tänan, härra esimees ja tänan kõigile tänastele osalejatele, kes on tulnud meie komisjonile esinema ja väga huvitav on olnud teie kogemusi kuulda veidi ja veider on siin rääkida inglise keelt, kui meil on siin ka Rootsi esindaja, seega ma räägiksin ka nüüd ise rootsi keeles. on tõesti tore, et äh, meil on siin ähm, paneelis Rootsi esindaja ja suur tänu tulemast tõesti, Karin Rootsi on üsnagi unikaalne eri, mitmelgi moel. kaheksa kaheksakümnest tuhandest äh, töötajast äh, Rootsis on sinise kaardi omanikud. see näitab, et äh, Rootsi süsteem toimib päris hästi. Rootsi mudel muidugi eksisteerib ainult Rootsis ja see, see, see ainult tööturu osapooled on need, kes sõlmivad omavahel lepingud ja ei, ei ole eriti tõenäoline, et see kõik toimiks ka muja, kõikjal Euroopas, nii et sellest võib küll unistada, kuid vaevalt. nüüd, kui me oleme olukorras, kus äh, on ülemaailmne konkurents tööjõu osas nii kõrge kui madala kvalifikatsiooniga tööjõu osas. näiteks USA, USA puhul kõik teavad, mis asi on roheline kaart, aga küsige keda, kelleltki Ameerikas, mis asi on kõik teavad, mis see on, eurooplased teavad, mis on roheline kaart. aga vaevalt võib leida mõnda eurooplast, kes teaks, mis asi on sinine kaart. ja kindlasti pole ta atraktiivne nii et me peame tagama selle, et mitte ainult Saksamaa ei saaks sellest kasu, ligi meelitamaks tööjõudu. nii et parem oleks, kui meil oleks selline mudel, mis võtaks arvesse, et et maailmas valitseb konkurents, ülemaailmne konkurents. seega me peame ligi meelitama neid töötajaid, keda me vajame. kümme aastat tagasi rääkisin ma Sri Lanka peaministriga äh, kes ütles tol ajal, et Euroopa Liit on küll, ta oli küll väga populaarne tol ajal, kuid nüüd ta enam seda ei ole. mitte ainult äh, oskustega tööliste jaoks, vaid ka üliõpilaste, uurijate jaoks ärgem unustagem seda, see ei puuduta mitte ainult Sri Lankat, vaid ka teisi maailma riike üliõpilased, teadlased, nad lihtsalt liiguvad mujale. seega mul on küsimus teile kõigile, mida me saame teha selleks, et inimesed tahaksid tulla Euroopa Liitu. Sri Lanka peaminister ütles, et inimesed, et minnakse pigem Hiinasse, Austraaliasse, USA-sse või Kanadasse, kui inimesed on teadlased või üliõpilased või tahavad kusagil elada. kuidas me siis muudame Euroopa atraktiivseks? aitäh! see atraktiivsuse ligimeelitamise küsimus, äh, roheline kaart ja versus sinine kaart, ma ei tea, kas äh, kolleegid olid kohal, kui Franco Frantini algatas tegelikult äh, sinise kaardi ja just juba siis räägiti sellest äh, võrdlusest, et meil võiks olla midagi rohelise kaardi sarnast Euroopas, väga ambitsioonikas kava muidugi, ja keegi eriti ei uskunud, et midagi täpselt sama, sarnast võidaks luua. ja nüüd me näemegi, mis on selle tagajärjed, nii et meil ei ole midagi, millel oleks väga positiivne kuvand. ja samas meil on lüngad kvalifitseeritud töötajate ja uurijate osas, kes lähevad pigem Kanadasse ja USA-sse. ja seda ma tahtsingi rõhutada. sest äh, seda on siin ka teised öelnud et äh, kõik esimesena, esimesena mainiti seda juba, juba ammu ja et ja mul on väga hea meel, et see Siia Vikström seda, selle juurde samuti tuli. mis äh, puudutab Rootsi perspektiivi, siis mida tuleks teha selleks, et, et meil oleks rohkem kui kaheksa inimest, kes tahaks äh, sinist kaarti Rootsis. mis siis ol-, ma rääkisin teile ühe loo. olin Ameerika Ühendriikides, jagasin Washingtonis äh, taksot ühe mehega selleks, et sõita lennujaama. ja taksojuht ei olnud väga kaua olnud USA-s. ta, küsisin, kuidas, kuidas äh, te saite oma rohelise kaardi. tema ütles, et aga ma võitsin selle loteriil. see nüüd ei tähenda seda, et meil peaks olema eh, sinise kaardi loterii, aga see atraktiivsus igal juhul on ülemaailmselt, ülemaailmne rohelise kaardi puhul ja me peaksime midagi ka tegema eh, oma sinise kaardi ja eh, heaks. ma ei hakka nüüd siin loteriid puudutavaid muudatusettepanekuid kuidagi siin toetama, aga see on tõsi et see on üks viis, kuidas saada rohelist kaarti. mitte, et nüüd see, et ja nüüd variraportöör on järgmine, mitte et meil peaks olema nüüd Rootsi arutelu. ja ka mina räägin rootsi keelt. Karin, tere tulemast, tore, et sa oled täna siin. mina tahaksin teada, et kuidas on olukord teistes riikides mikspärast on nii raske mõelda ka teistele kategooriatele, mitte ainult äh, väga kvalifitseeritud töötajate, meil on ju küll see unikaalne Rootsi mudel, aga kas ei võiks senise kaardi direktiivi muuta nii, et see puudutaks äh, rohkemaid töötajate kategooriaid? me ju teame, et meil on vaja kvalifitseeritud töötajaid, aga samuti on ka vaja mitte nii kvalifitseeritud töötajaid ma tean, et kümnest minutist ei piisa äh, arutluseks, aga meile on tulnud näiteks põgenikud ja kui nad on olnud riigis mõnda aega ja kui nad on mõnda aega ka töötanud, siis nende ja kui nende varjupaigataotlus lükatakse tagasi, siis nad tegelikult juba, juba töötavad. miks nemad siis ei võiks jääda edasi ja töötada selle asemel, et min-, tagasi minna? Rootsis äh, oli seadusemuudatus, varjupaiga taotlejad, kes töötasid, kes juba teenisid elatist, nad said võimaluse jätkata. isegi kui nende taotlus tagasi lükati, nad said tööloa, sest nad olid juba Rootsis tööl. mikspärast siis on nii raske nii tehagi Saksamaal või Itaalias näiteks, kuidas see muud puudutaks teie õigusakte, kas ei võiks kuidagi kaugemale vaadata sinisest kaardist? suur tänu, ma pean ütlema, et äh, äh, variraportööride seas on, räägitakse palju Rootsi mudelist. isegi meie järgmine variraportöör Barbara Spinelli, kes on itaallane, räägib sellest palju. suur tänu. mul on paar päris konkreetset küsimust härra esimees. ma saan päris hästi aru äh,, miks Rootsil on raske nõustuda direktiiviga, mis ei anna midagi juurde tõhusale ja paindlikule Rootsi süsteemile aga kui me nüüd vaatame seda uut direktiivi ettepanekut, siis me oleme artiklis neli, et liikmesriikidel on õigus anda soodsamaid tingimusi äh, mitmetes valdkondades. võrdne kohtlemine, artikkel viisteist, kus on artikkel kuusteist perekonnaõigused, garantiid, menetluslikud garantiid, artikkel kümme ja ka teised ajutine tööpuudus, territooriumilt väljumise õigu-, luba, pikaajaline elamisluba, siin on palju võimalusi palju,, palju-palju. ja siseriiklikud režiimid võivad alles jääda. ja minu küsimus päris mitmetele, on see, et kas äh, uus direktiiv peaks veelgi laiendama äh, võimalust, praegusi võimalusi liikmesriikidele. kas näiteks äh, uut tüüpi sinine kaart kas see võiks näiteks laieneda rahvusvahelise kaitse saanud isikutele, mitte aga varjupaiga ta-, taotlejatele? sest mulle tundub, et Rootsi süsteemis varjupaiga taotlejad võivad saada tööloa. ehk siis, kas Rootsi süsteem on konkurentsivõimelisem kui sinine kaart? esimene küsimus seega on, et millistes valdkondades veel võiks rakendada erandit opt-out'i? millised äh, võiksid olla need paralleelsed valdkonnad ja kas Rootsi süsteemis on sätteid, mis on veelgi soodsamad? ja mida võiks äh, kaasata praegusesse ettepanekusse näiteks? näiteks, mis, mis on väga tähtis, on just vähem kvalifitseeritud töötajate kaasamine. suur tänu. ja nüüd siin tagasi minnes läheksin kõnelejate juurde tagasi, Karin kõigepealt. jätkamegi siis rootsi keeles. nüüd, mis puudutab Rootsi süsteemi ja seda, kas sinine, kuidas võiks olla sinine kaart atraktiivsem Rootsis ma arvan, et palga lävend on siin, on väga kõrge sinise kaardi puhul. enamus töö, tööd otsivad inimesed on neljakümne, viiekümne aasta vahel, vahelises vanuses, oma karjääri alguses, kui nad on, kui nad liiguvad, äh, siis palgastruktuur Rootsis on selline, et, et on raske ligi meelitada kõrget palka soovivaid töötajaid samamoodi nagu USA või Kanada. seega on, siin on olnud, see kõrge palgalävend on olnud probleemiks Rootsis. see on see põhjus, miks sinine kaart ei ole tahtnud juurduda. sinisel kaardil muidugi on eeliseid äh, praeguses ettepanekus võrreldes meie süsteemiga kolmekuuline etteteatamine näiteks, see tähendab, et ka tööandjad võib-olla hakkavad huvi tundma sinise kaardi vastu ja võib-olla nad mõnikord ka eelistavad sinise, sinist kaarti meie süsteemile, isegi kui me arvame praegu, et see meie süsteem töötab väga hästi. aga tööandja tegutseb siiski väga kohalikul tasa, tasandil keerukad regulatsioonid ja, ja, ja, ja otsused ei ole ettevõtjale soodsad, tegelikult ettevõtja otsu-, ettevõtja otsib lihtsaid lahendusi. seega hästi toimivat süsteemi ära kaotada ju kuidagi ei saa eriti kui meil on süsteemi vaja, seega meil on vaja kindlasti koos sinise kaardiga jätta alles äh, siseriiklikud süsteemid. sest äh, need puudutavad just neid töötajaid, keda meil Rootsis vaja on. olukord võib muidugi olla erinev teistes riikides, aga küsimus ei ole mitte ainult kõrgelt kvalifitseeritud töötajates, me vajame ka teist sorti töötajaid ja rääkides varjupaiga taotlejate arvust Rootsis, mis on suur, ka sellel võib olla mõju sellele, kuidas õigusakte kasutatakse. see võib olla motiveeriv selleks, et nii kiiresti integreeruda kui võimalik, sest kui inimene on töötanud neli kuud ja, ja inimene võib muutuda varjupaiga taotlejast töötajaks, siis see on, see, see on kõikidele ühiskonnale, töötajatele, tööandjatele väga soodne. Mm, mina saan öelda järgnevat, et kui vaadata Saksamaa demograafilist arengut ja haridussüsteemi arengut, siis meil on väga palju äh, vajadust inimeste järgi, kellel oleks just äh, kutsealane väljaõpe, näiteks mehaanikud või äh, medõed. Ähm, kui meil toimus reform, siis meil oli väga suureks probleemiks välismaiste kutsekvalifikatsioonide tunnustamine, mida teevad erinevad ametiasutused ja probleemiks on see, et need äh, keskmise taseme kutsekvalifikatsioonid on nii erinevad rahvusvaheliselt, nende tunnustamine on nii raske, et ka sinise kaardiga seoses on meil vaja olukorda parandada. mina näen seda probleemi, et raske on seda ühitada sinise kaardisüsteemiga, et väga raske on kindlaks teha äh, milline kolmanda riigi kutsekvalifikatsioon vastab millisele Saksamaa kvalifikatsioonile. Saksamaal on olukord selline, et rahvusvahelise kaitse saajad pärast kolme aastat võivad saada alalise elamisloa, aga sinise kaardiga on kakskümmend üks Mm, kuud, kolmkümmend kolm kuud, nii et seal olukord ei ole Saksamaal nii palju halvem, et see pikaajaliselt suurt mõju avaldaks. ja veel teemast, et kuidas teha Euroopa Liidu, liitu atraktiivsemaks. Saksamaal me näeme seda, et Goethe-instituudid, mis Saks-, välismaal õpetavad saksa keelt, nende saksa keele kursuste nõudlus on suurem kui nende võimekus seda rahuldada nii et mm, kui äh, on vajadust välismaise tööjõu järele, siis kindlasti on ka selliseid arenguid, et äh, töötajad tõesti tulevad. Grazie. A noi, a me fa piacere eh, sottolineare che noi non abbiamo un problema di... Ma tahaksin rõhustada seda, et konkurentsiprobleemi sinise kaardi vahel ja siseriiklussüsteemi vahel Itaalias ei ole. meie jaoks on lihtsalt tegemist alternatiividega. muidugi alternatiiv on, on piiratud, sest ma rõhutan veel kord, et kvoodid on oluliseks piiranguks aga kaks märkust. Äh, äh, laiend, laiend või täiendavate võimaluste kohta, ka Itaalias me oleme seda arutanud kui on tegemist varjupaiga taotlejatega, kas oleks võimalik, et nad jäävad äh, riiki, kui nad on alustanud töötamist riigis? hetkel on see vastuseta, sest tähtajad on väga pikad. sinise kaardi äh, taotlemine siis oleks tõepoolest üks võimalus, muidugi tingimusel, et inimene leiab töö, leiab siis ka vastava töökoha. praegune süsteem tun-, tunnustab väga piiratud arvu elukutseid. kõige madalam tase on võib-olla turismifirma operaator aga kui me võtame arvesse ka töökogemust, siis mulle tundub, et me saaksime tõesti laiendada valikuvõimalusi. erandid, mida võivad rakendada liikmesriigid nüüd. et kas, ähm, kui, kui palju võib teha erandeid erandeid selles osas, mis puudutab rahvusvahelist kaitset. Big thank you to um, all three of our suur tänu. tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid selle sisuka vestluse eest ja ma arvan, et variraportööridel oli väga huvitav samuti siin vestluses osaleda ja mõista erinevaid aspekte. nii et tänan teid veel kord selle panuse eest ja kindlasti raportöörid said täna palju targemaks, suur tänu kolleegidele teadmiseks, et nüüd siis viimane paneel on kohe algamas ja paluksin teil tulla siis siia laua juurde. kõigepealt äh, Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni esindaja proua Lanou, kes saab siis sõna lõppsõnaks tööhõive küsimustes ja paljudes muudes küsimustes, mida me oleme siin arutanud. mis kõik on oluline seadusliku sisserände kontekstis. Teil on sõna kümneks minutiks ja siis meil on ka võimalus pärast äh, arutleda, need, kes on veel selleks ajaks siia jäänud, esmaspäeva pärastlõunal siin ja neil on siis võimalus ka võib-olla esitada küsimusi või veel kommenteerida teie sõnavõttu, nii et teil on sõna. Thank you very much um,. I... suur tänu. mul on äh, rõõm olla tänane viimane kõneleja, püüan siis äh, teha lühemalt. minu nimi on äh, Hertra Elano, töötan rahvusvahelise rändeorganisatsiooni ridades ja olen tööjõurände ekspert tahaksin täna rääkida natukene äh, üldisemalt kui kõrged kutsekvalifikatsioonid ning vaadata seda sinist kaarti pisut laiemas kontekstis. oma sõnavõtus räägiksin äh, praegusest olukorrast, tulevikuprognoosidest, äh, demograafilistest muutustest, tööjõuvajadustest, analüüsida seda, mida Euroopa Liit poliitilisel tasandil teeb ning siis esitada võib-olla ka mõningaid soovitusi kui me vaatame, milline on üldine kontekst, siis ma arvan, et me kõik teame, et Euroopa rahvastik on maailmas kõige kiiremini vananevate, vananevate hulgas ning me tahaksime äh, me saame prognoosida äh, meie tööjõupuudust, kahe tuhande kuuekümnendaks aastaks äh, Eurostati andmetel on meil puudu äh, üheksateistkümnest miljonist inimesest tööjõu hulgas. on selge, et tuleb kiiresti võtta veetme, meetmeid ning vaadata, kuidas on võimalik tööjõurännet ära kasutada, et kanda hoolt selle eest, et Euroopa Liidu konkurentsivõime jätkuks ka tulevikus ning majanduskasv samuti mitte ainult meie ei ta-, ei peaks tundma huvi tööjõu rände vastu, vaid äh, tööjõu ning majandusliku rände äh, areng on paratamatu. Euroopa rahvastik äh, vananeb, aga ka mujal maailmas, iseäranis äh, lõuna pool, äh, rahvastik kasvab ja kasvab kiiresti ja tööjõud kasvab kiiresti. igal aastal on tööturul üle neljakümne tuhande neljakümne miljoni uue tulija, peamiselt Sahara-aluses Aafrikas ja need riigid ei suuda neid uustulnukaid tööturul kõiki vastu võtta, kõiki lõimida ja seetõttu tuleb üha suurem surve Euroopa suunal ja rohkem inimesi tuleb siia tööd otsima aga kui vaatame nüüd, millised on tööjõuvajadused Euroopas, Euroopas täna ja tulevikus, juba mitmed eelkõnelejad on rääkinud sellest, et olulised pole mitte ainult kõrge kutsekvalifikatsiooniga inimesed, äh, tegelikult madalate kvalifikatsioonidega töökohtade osakaal on endiselt Euroopa Liidus tähtsal kohal. ja kui me vaatame edetabelit, siis töövaja, suurema nõudlusega maa, ametite puhul, siis äh, kümme neist äh, on kvalifikatsioonideta, siis äh, tuleb, tulevad keskmiste kvalifikatsioonidega, sealhulgas siis kokad, elektrikud, puutöömehed, nii edasi ja nii edasi. ja Euroopa Liidus peame me siis seega võimaldama suuremat seaduslikku tööjõurännet, võttes arvesse erinevaid kvalifikatsioone, mitte ainult kõrgeid kutsekvalifikatsioone, siis äh, Euroopa Liidus jah, on äh, tööpuudus suur, äh, ütlevad paljud iseäranis lõunapoolsetes liikmesriikides. kas me ei võiks siis neid kohti täita omaenda inimestega, küsivad paljud. sageli ei ole see nii lihtne, sellepärast et meil puudub oskuste ja kvalifikats-, vajaduste ning kvalifikatsioonide ebakõla, ei ole näiteks elektriku kvalifikatsioonidega inimesi või inimesed lihtsalt ei taha selliseid töid teha või ei taha minna sinna kohta tööle, kus need töökohad on. üha rohkem ja rohkem on neid sektoreid, kes sõltuvad madalate kvalifikatsioonidega tööjõu rändamisest ja äh, samas on meil vähe Euroopa Liidu seaduslikku rände nende kanaleid. miks see nii siis on? ma arvan, et peamiselt äh, poliitilistel põhjustel, mitte tööturuga seotud põhjustel. kui me nüüd vaatame, milline on üldine suhtumine rändesse ja mitmekesisusse Euroopas, siis äh, seda kõike iseloomustab selline negatiivne aura meie organisatsioon tegi äh, rändekuvandi kohta uurimuse kogu maailmas ja ainukene piirkond maailmas, kus suurem osa inimesi peavad rännet negatiivseks, on Euroopa. see tõesti näitab seda, milline on inimeste suhtumine rändesse ja kahjuks väga raske on poliitika kujundajatel äh, seetõttu seaduslikku rändepoliitikat teha sellises õhustikus. üha rohkem äh, poliitika põhineb eelarvamustel, valearusaamadel, hirmudel ja mitte praktilistel tõenditel või strateegilistel tulevikuprognoosidel. sellised piiravad poliitilised meetmed, mis võetakse vastu äh, selleks sageli, et kardetakse, et kui äh, ei avata Äh, ähm, kui ei avata neid seaduslikke kanaleid, siis äh, kvalifitseerimata tööjõud jääb tulemata, nii see ei ole. inimesed ikkagi tulevad, inimesed ikkagi ja ikkagi tööandjad võtavad tööle ähm, kvalifitseerimata tööjõudu väljastpoolt ja lihtsalt nende õigused jäävad kaitsmata. see ei ole parim lähenemisviis. milline on siis Euroopa Liidu poliitiline lähenemine praegusel hetkel? üldiselt valitseb üldine arusaam, et Euroopa Liit peab oma seaduslikku rändekanaleid reformima, et tööjõu vajad-, tööturu vajadusi rohkem arvesse võtta. see on selge, et Euroopa uus seadusliku rändepoliitika, Euroopa rändetegevuskava, kõik töötavad sellel suunal, aga samas keskendutakse ainult kõrge kutsekvalifikatsiooniga rändele. praegune poliitiline raamistik on killustatud, on erinevad direktiivid erinevate inimeste rühmade kohta, on mõningad meetmed üliõpilaste jaoks, teadlaste jaoks, mõningad kõrge kutsekvalifikatsiooniga inimeste jaoks, mõningad hooajatöötajate jaoks ja selline killustatus on tingitud jälle kriitilistest põhjustest, sellest, et liikmesriigid ei taha oma suveräänsusest selles valdkonnas loobuda aga äh, selle tulemusena leian ma, et Euroopa Liidu peamised tööjõurände poliitika eesmärgid jäävad saavutamata. vaatame kahe tuhande viienda aasta seadusliku rände poliitilist tegevuskava, vaatame, millised olid eesmärgid tol ajal, kõigepealt taheti äh, vananeva tööjõu äh, väljakutsega toime tulla äh, ja teadmistepõhist äh, majandust välja arendada ja nii edasi ja nii edasi ja kui me keskendume ainult kõrgekutse kvalifikatsiooniga rändele, siis me ei suuda nende eesmärkide kõrgusel olla. me peame Euroopa Liidu poliitilise tegevuse ulatust laiendama, peame ka kanaleid suurendama, rändekanaleid suurendama, et äh, madala kvalifikatsiooniga inimesi samuti tervitada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rändetegevuskava oli ka puudulik selles osas, et madala kvalifikatsiooniga või keskmise kvalifikatsiooniga ametikohad jäid sealt välja. ja kui me nüüd vaatame, millised äh, peaksid olema poliitilised meetmed ja vaataksime asja poliitilises valguses, kui me räägime tööjõu liikuvusest ning integratsioonist, siis me peaksime rääkima tööjõu, tööturule juurdepääsust ning integratsioonist nendele inimestele, kes on juba kohal. väga palju on neid inimesi juurde tulnud viimasel ajal ja kui me vaatame statistikat, siis äh, sisserändajate puhul äh, ja rahvusvahelise kaitse äh, ka inimeste puhul on väga raske tööd leida Nad töötavad äh, sageli ametikohtadel, mis ei vasta päris nende kvalifikatsioonidele, on madalamate kvalifikatsiooninõuetega. me peaksime tervitama ka neid inimesi ja selles valdkonnas tervitame meie omalt poolt komisjoni uut äh, oskuste tegevuskava. see on ehk sammukene õiges suunas meie tööturu vajaduste rahuldamise suunas ja võib-olla õnnestub meil soodustada nende inimeste töölevõtmist, kes on juba kohale tulnud. mul on veel kaks minutit jäänud kõneaega, nii et lõpetuseks veel paar soovitust teile. et te võiksite need ühe kaalumisele võtta, kõigepealt ma loodan, et ma, ma tahaksin öelda, et andmete kogumist tuleks parandada selleks, et meie tööjõu rändepoliitika tugineks tõenditele ning tõelistele tööturu vajadustele. nagu ma varem juba ütlesin, väga paljud poliitilised sammud ammutavad äh, rohkem inspiratsiooni hirmudest kui tegelikest tööturu vajadustest ja kui me praktiliselt ei näe enda ees kõiki neid konkreetseid tõendeid ja konkreetseid näitajaid, on väga raske inimestele selgitada, miks on vaja ühte või teist poliitilist meedet. teiseks, Euroopa Liidu rändepoliitika peaks äh, käsitlema kõiki oskuste tasemeid, mõned teie hulgast on seda juba öelnud, et äh, meil on vaja ka madala tegu-, kvalifikatsioonidega tööjõurändust. see aitab ka meie majanduskasvule kaasa mõtmetes tähtsates valdkondades, põllumajandus, hoolekanne ja nii edasi, nii edasi, saab tegevus jätkuda Euroopas ainult siis, kui meil on need madalate oskustega töötajate liikuvuse meetmed tagatud. siis veel me peame turvalisemaid rändekanaleid arendama madalate või keskmiste oskuste tasemega kvalifikatsioonide jaoks ja praegusel hetkel eh, selliseid kanaleid praktiliselt ei ole, Rootsi on võib-olla erandiks, aga aga väheste kvalifikatsioonidega, madalate kvalifikatsioonidega inimestel on väga raske seaduslikult tööd leida suuremas osas liikmesriikides. lõpetuseks eh, üks soovitus, mis ulatub õigusloometööst kaugemale, ja see on seotud sellega, kuidas Euroopa Liit suhtub ja Euroopa suhtub rändajatesse. me peaksime nimelt näitama oma suhtumisega, et Euroopa tervitab sisserändajaid, praegusel hetkel see nii ei ole, aga me peaksime uskuma, et rändajad suudavad ka meie ühiskonnaelu positiivselt panustada, aitäh! suur tänu ja rahvusvaheline rändeorganisatsioon tuletas meile meelde mõningaid olulisi põhimõtteid äh, seoses seadusliku rändega me muudkui ütleme, et me tahame teha äh, nii mõndagi ja püüame teha nii mõndagi ja see on kõik sellega seotud. ja nüüd on siis, äh, oleme jõudnud viimase vooru juurde, äh, kolleegid, kui teil on küsimusi, siis on nüüd selleks võimalus ja nüüd on siis võimalus ka kommenteerida seda teemat üldisemalt, kui soovite midagi protokolli panna, Ferrero, Jean Lambert ja kui keegi teine, siis soovib veel sõna, siis palun, palun proua Valero. Eh. suur tänu, räägin jälle rootsi keeles. ja Cecilia juba varem tõdes, et Euroopa Liidu äh, ligitõmbavus äh, ei ole igal pool ühesugune äh, ja see sõltub nii ühest või teisest asjaolust meil ei ole, üldiselt ma ütleksin äh,, nagu teiegi ütlesite, sellist äh, äh, külalislahkust, siin on palju rassismi, võõraviha äh, ja inimesed, kes elavad kuskil mujal, äh, välismaalased, kes tahaksid võib-olla Euroopasse tulla, kui nad kuulevad, milline äh, välismaalaste vaenulik äh, õhustik siin valitseb, siis nad võib-olla kaotavad äh, soovi siia tulla. see on minu arvates väga ähm, oluline põhjus, miks inimesed võib-olla otsustavad tulemata jääda. aga tõenäoliselt on ka neid, kes siiski tulevad ja meil on äh, mõned nende hulgast juba siin äh,, mõned on tulnud äh, siia äh, pagulastena või tulevad mujalt Euroopast. me peame siiski neile ka tööd pakkuma kui inimesed ei tule sõjatandrilt, äh, vaid tulevad äh, näiteks mujalt Vahemere äh, tagusest piirkonnast ja me ütleme neile, et meil ei ole nende jaoks kohta ne- ja, ja sellegipoolest nad tulevad. kui oleks aga seaduslik võimalus siia tulla, siis nad võib-olla valiksid sellise mooduse selle asemel, et nad otsustaksid anda äh, inimkulleritele oma raha ebaseaduslikul moel. sinise kaardi direktiiv on kõik väga tore, aga me peaksime ka neid inimesi aitama. liikmesriikides on erinevad äh, menetlused, erinevad õigussüsteemid, äh, aga me peaksime arvesse võtma tõesti siiski ka neid inimesi, kes ei ela sõjapagulasega. Jean Lambert, palun aga ma annaksin, ma ütlesin juba ennem, et oma sissejuhatuse alguses, et ka tööhõivekomisjonil on siin oma pädevused mängus ja Jean on mõlema komisjoni liige, nii et ähm, palun tahtsin rääkida sel samal teemal, mille poodil tõstatas, kui me varem rääkisime sinisest kaardist, siis meile öeldi, et on liikmesriike, kes äh, on püüdnud ma pean siin silmas äh, Saksamaad äh, ja infotehnoloogiasektorit ja infotehnoloogiasektori töötajaid Indiast. Saksamaa on püüdnud neid värvata, aga nende töö ei olnud edukas, sellepärast et need inimesed, keda nad tahtsid värvata, pidasid Euroopa Liitu rassistlikuks äh, paigaks ja teiegi ise ütlesite, et äh, Euroopa on see piirkond maailmas, kus suhtumine rändesse on kõige negatiivsem. niisiis äh, sellest lähtuvalt peaksime me tõenäoliselt vaatama, millised vahendid on meie käsutuses diskrimineerimise vastase õigusloome kaudu näiteks peaksime me äh, tugevdama ka oma võrdsusega tegelevaid asutusi, tegema koostööd äh, nii tööandjate kui ka ametiühingutega. võtame siin näiteks selle sissetuleku künnis või palga piirmäära. mind äh, Rootsis minule üllatuseks on väga suur roll kollektiivlepingutel paljudes teistes riikides see nii ei ole. riikidel peaks olema selline õigus otsustada äh, palgamäärade üle. kas teie arvates äh, on see mõistlik või peaksime me, aga kas oleks mõistlik seda üldiselt kehtestada või peaksime me Rootsi näitest lähtuma? ja siis kvalifikatsioonide tunnustamine. mida siin vallas saaksime ära teha nende inimeste jaoks, kes siia tulevad, aga ka selleks, et äh, tunnustada neid kvalifikatsioone, mida inimesed on omandanud siin, enne kui nad tagasi pöörduvad. siis tahaksin küsida ka seda, kas te nüüd andsite mulle sõna, nii et ma loen kõik oma küsimuste nimekirja ette siin Äh, sinise kaardi süsteem ja pereliikmete töötamise õigus, kas äh, see peaks olema seotud tööturu äh, testi meetmega? kui te tulete siia, kas see, et sinu abikaasa, partner ei saa võib-olla töötada, on olulise tähtsusega? kui me räägime kõrgete kutsekvalifikatsioonidega inimestest, siis nende äh, ees on väga suur valik. vähemalt näiteks, kui sa töötad meditsiinivaldkonnas, siis äh, võid valida ükskõik millise sihtkoha, mulle vähemalt tundub. mida me peaksime siis veel tegema, et olema atraktiivsemad? teised kolleegid võib-olla soovivad ka kuulda kommentaare või soovivad ise kommenteerida neid samu teemasid. kas keegi soovib veel sõna? ei, siis äh, suur tänu, annan teile sõna vastamiseks. püüan vastata. suur aitäh selle, nende väga kasulike ning äh, huvitavate kommentaaride ning küsimuste eest, mis puudutab äh, põhjust majanduslikel põhjustel äh, toimuvat rännet, loomulikult kõik inimesed, kes Euroopasse tulevad, äh, ei äh, saa rahvusvahelise kaitse osaliseks ja nende puhul on, kehtib küsimus, mida siis Euroopa Liit nendega teeb, see küsimus on raske ja mul ei ole teile võib-olla sellele küsimusele vastust, aga kommenteeriksin seda sellegipoolest ma arvan, et me peaksime siiski kaaluma tööjõurände kanalite suuremat avamist, mis ei tähenda seda, et absoluutselt kõik saaksid siia tulla, nendest kanalitest kasu saada, aga vähemalt need inimesed, kes, kellel on need oskused, mida me vajame, ja mitte ainult kõrged kutsekvalifikatsioonid, peaksid saama tulla seaduslikult, mitte ainult äh, inimkullerite äh, paatide kaudu ähm, üle äh, möllava mere siia ei tule inimesed ainult sellepärast, nad tahavad paremat elu. me peame arvesse võtma seda, et inimesed, et siin vajatakse teatavaid oskusi ja inimesed, kellel ei ole isegi pabereid, võivad saada töökoha näiteks Itaalias. seda tuleks arvesse võtta. ma vaatan, kas ma tõesti küsimusest aru sain siin, aga ma arvan, et te küsisite palga määrast, palga, kehtestatud palga miinimumpiirmäärast ja kas see on kasulik. ma arvan, et see nii äh, lähenemine, nagu praeguses Euroopa Liidu sinise kaardi äh, süsteemis on, äh, selline lähenemine ei ole kindlasti kasulik. minu meelest on kehtestatud palgapiirmäär liiga kõrge, ei võeta arvesse sektoritevahelisi erinevusi, võib-olla infotehnoloogia sektoris on palgad suuremad kui paljudes teistes sektorites ja äh, samuti tuleb arvesse võtta äh, uute tööle, tööturule tulijate vajadusi, äh, vastsete ülikooli lõpetajate vajadusi ja nii edasi, äh, nemad jäävad välja praegu. uus sinise kaardi ettepanek on kindlasti samm paremuse poole, sellepärast et piirmäär on madalam ja karjääri alguses olevate töötajate üliõpilaste võimalusi on parandatud. aga kui me vaatame äh, Rootsi süsteemi ja kollektiivlepingute põhist süsteemi, see on hoopis teistmoodi süsteem, äh, võib-olla see süsteem on parem ning vääriks kaalumist. kvalifikatsioonide tunnustamine. loomulikult väga raske on lõimida inimesi, kui me ei suuda nende kvalifikatsioone äh, ja oskusi tunnustada, sellepärast mitte ainult ametlikud kvalifikatsioonid ei ole olulised, vaid ka oskused, mida on omandatud kas äh, ametliku äh, hariduse omandamise või mitteametliku hariduse ja äh, kvalifikatsioonide omandamise käigus. ma arvan, et süsteemi tuleks laiendada selles valdkonnas ning vaadata, kuidas saaks seda lähenemisviisi ühtlustada. praegusel hetkel on olukord selline, et mõningaid kvalifikatsioone tunnustatakse ühes riigis mõningaid oskusi ka, aga teistes riikides jällegi mitte loomulikult see protsess ei ole kergete kellast ja siis äh, pereliikmete töötamise õigus ning äh, selle piiratus äh, tööturu testiga sinise kaardi omanike perede osas, see säte mulle ei meeldi absoluutselt, ma ei toeta seda, ma arvan, et see ei paranda sinise kaardi süsteemi ja kui ei ole sellist tööturutesti, äh, siis see ei tähenda seda, et inimene kohe leiab endale töö, ta peab äh, loomulikult näitama üles, näitama, et tal on äh, selline profiil, oskuste profiil, mille vastu tööandja tunneb huvi ja kui tööandja tunneb selle pereliikme palkamise vastu huvi, siis ma ei näe mingit põhjust, miks peaks veel mingisugust tööturutesti nii-öelda läbi viima. siis madalate kvalifikatsioonidega inimeste ränne äh,, sinise kaardi süsteem nende kohta ei kehti, selle jaoks on vaja teistsugust süsteemi, aga see süsteem on vajalik sellepärast, et paljudes liikmesriikides ei ole sellist süsteemi. Rootsis see on, aga teistes liikmesriikides seda ei ole ja vajadus äh, selle järele on olemas, võtame Poola, võtame Leedu äh, Poola ja Leedu võtavad oma naaberriikidest üle rohkem, iga päevaga rohkem äh, madalate kvalifikatsioonidega inimesi kas Georgiast või Moldovast. ja nendel riikidel on tõsiseid raskusi selle süsteemi haldamisega, nii et kui Euroopa Liidu tasandil seda tööd tehakse, siis kindlasti äh, see aitaks neil riikidel seda seaduslikku äh, madalate ja keskmiste kvalifikatsioonidega inimeste rännet paremini hallata. suur tänu! ja kallid kolleegid, ma tahaksin nüüd öelda aitäh nii teile kui kõikidele meie tänastele esinejatele, kõikidele nendele komisjoni liikmetele, kes jäid siia lõpuni kohale. nii tähtsa teema puhul äh, ja nii põhjaliku teema puhul nagu seaduslik ränne ei ole siin äh, põhjust praegu põhjapanevaid järeldusi teha. meie ülesanne on äh, peaaegu võimatu meie komisjonil on õnnestunud äh, töötada üliõpilaste ning teadlaste toimiku kallal ja me oleme tõdenud, et seadusliku rände teema on väga vastuoluline teema äh, ning äh, me, me saame omalt poolt analüüsida komisjoni ettepanekut ja me saame analüüsida arutelusid nagu tänasel kuulamisel ning näeme, et liikmesriikidel on siin mitmeid äh, tundlikke teemasid, äh, lõimimine, Euroopa Liidu atraktiivsus, rassism äh, ja nii edasi ja nii edasi. Need on väga tähtsad äh, ja suured teemad. meie omalt poolt saame kanda hoolt selle eest, et meie ettepanek oleks asjatundlik ning me saame omalt poolt jätkata pingutusi seadusliku rände suunal muidu ei ole mingisugust terviklikku lähenemist. meie oleme omalt poolt äh, pädevad, äh, me peame püüdma oma lähenemises olla äh, asjatundlikud ja mul on tunne, et Euroopa Liit ei suuda siin meelitada inimesi ligi ühelt poolt ja samal ajal ei tule me veel toime Euroopa Liidu ühise varjupaigasüsteemiga, meil on lõimimisega tõsiseid probleeme. nii et meie omalt poolt peame keskenduma äh, parimate lahenduste väljatöötamisele ja äh, meil on õnneks väga head variraportöörid, meil on paigas taristu meie ettepanekute väljatöötamiseks ja jõulud äh, on kohe tulekul, jõuluteelsel ajal korraldame kindlasti ka variraportööride kohtumisi ning äh, siin äh, kõnelejad võivad olla kindlad, et teie seisukohad kajastuvad ka meie oma aruteludes. suur tänu, et osalesite sellel kuulamisel, sellel keerulisel ning tähtsal teemal, seadusliku rände küsimuste teemal äh, ning suur tänu kõigile meie nõunikele äh, ja kohtume jälle homme